okay,. So let me open. hea küll, äh, avan siis jälle koosoleku. kallid kolleegid, alustame punktist seitse päevakorras. see on Euroopa majanduspoliitika kaks tuhat üheksateist ja mul on au ja rõõm tervitada siia kuusteist liikmesriikide parlamendi liik-, liiget minu liikmesriigist koos teiste ametnikega kokku nelikümmend kuus osalejat liikmesriikide parlamendist, et saaks vahetada arvamusi Euroopa majanduspoliitika kaks tuhat üheksateist kohta. see on äh, väga õige hetk äh, majanduspoliitikat arutada, sest et riigispetsiifilised soovitused, mille nõukogu võttis vastu enne suvevaheaega, äh, me usume, et neid hakatakse nüüd eelarveõiguse raames rakendama ja kuna liikmesriikide parlamendid on võtnud vastu ka otsu-, eh, liikmesriikide parlamendid, kuna nad peavad otsustama eelarve kohta eh, ja see, sellel võib olla ka mõju teistel liikmesriikidel, seetõttu on oluline arutada koos aasta kaks tuhat üheksateist euro, euroala majanduspoliitikat. omaalgatuslik raport eh, selle, see tsükli kohta, seda hetkel majanduskomisjonis valmistatakse ette, Rahvapartei liige Ester De Lange on selle ette valmistamas, arutame ka raporti muudatusettepanekuid, mida on kakssada seitsekümmend kaks ja see raport peaks vastu võetama majanduskomisjonis teisel oktoobril. nüüd eh, veidi logistikast. Eh, meil on kõik eh, kakskümmend kolm keelt. Neid on võimalik kuulda, rääkida. Teie laual on kollased kaardid, mida saab kasutada selleks, et taodelda kõnevooru. nii et kui parlamendiliige soovib sõna võtta, siis palun täitke ära see kollane kaart ja, ja andke see meie ametnikele. üldiselt on kõneaeg jagatud järgmise kahe tunni jooksul järgnevalt. alustame meie variraportööridest, seejärel kaks esindajat liikmesriikide parlamentidest, seejärel üks äh, Euroopa Parlamendi saadik. iga sõnavõtt peaks olema maksimaalselt kolme minuti pikkune. ja kui on äh, neid reegleid vaja veidi muuta, siis teeme seda debati käigus. nii et nüüd ilma pikemalt venitamata tahtsin anda sõna Ester Delangele, aga Ester Lange ei ole siin, aga mul on väga hea meel, et äh, Äh, siin on äh, Rahvapartei saadik härra Berger, kes on viimasel hetkel olnud valmis äh, Ester de Lange märkusi meile tutvustama ja seejärel pärast seda kaks esimest liikmesriikide parlamentide saadikut. jah, thank you uh,, chair, chair um,. Within the European aitäh! Euroopas semestritsükli käigus panustab Euroopa Parlament kahe raportiga. esimene raport on vastu võetud, aga nüüd on aeg äh, parlamendil koostada teine iga-aastane raport, mis analüüsib äh, riigispetsiifiliste soovituste rakendamist. Need äh, CSR-id võeti nõukogu poolt enne suvevaheaega vastu Äh, need soovitused äh, annavad liikmesriikidele nendele konkreetselt mõeldud äh, mõju selle kohta, kuidas kasvatada töökohti, majanduskasvu, investeeringuid, samal ajal säilitades tugevat riigi rahandust. mis on siis majandusolukord? positiivne majandustrend peaks jätkuma, aga aeglasemalt. suured väljakutsed Äh, endiselt on säilinud meie ühiskondades, majandustes. noorte töötus on endiselt äh, väga suur võrreldes äh, avatud töökohtadega. suuremad majanduslikud riskid ja poliitilised ebakindlused tekitavad suuri väljakutseid. meil on üha suurem ebakindlus maailmas Ameerika Ühendriikide, Hiina kaubandussõdadega ja võimalikud riskid, mis on seotud Brexitiga Euroopa majanduse ees on madal kasvupotentsiaal võrreldes teiste maailma regioonidega. komisjon palub, et liikmesriigid äh, kasutaksid ära seda progressi, mis on saavutatud viimaste aastate jooksul, et äh, ajada vastutusvõimelist rahanduspoliitikat äh, ja läbi viia tõhusaid struktuurireforme, suunata hästi investeeringuid selleks, et moderniseerida Euroopa majandust. vastutusvõimeline rahanduspoliitika, stabiilsus ja kasvupaktiga vastavuses käitumine, see on selleks vajalik, et äh, luua vastupanuvõimelisi majanduslik, majandusi, mis on ette valmistatud järgmiseks majanduslanguseks ja valmistuda ette äh, nende koorm-, koormuste jaoks, mida vananev ühiskond meie riigi rahandusele paneb Eh, keskmine laenumäär on endiselt nõutud tasemest kõrgem ja on eh, risk, et need võlad tõusevad lähitulevikus. on vaja struktuurireforme selleks, et suurendada konkurentsivõimet eh, ja luua vastupanuvõimelisemaid majandusi. kahekümne esimese sajandi tööturud nõuavad suuremaid investeeringuid oskustesse, haridusse ja elukestvatesse koolitussüsteemidesse majandused, mis on võimelised äh, majanduslangustega toime tulema, nõuavad äh, paindlikke tööturgusid, äh, konkurentsivõimelisi tooteturgusid, kvaliteetseid institutsioone ja tõhusat õigussüsteemi ja paranenud ärikeskkonda. on vaja teha investeeringuid selleks, et suurendada tootlikkust, oskusi ja innovatsiooni ja sellega ka pikas perspektiivis kasvupotentsiaali Äh, rõhutame, et on vaja äh, tegeleda investeeringute lõhega europiirkonnas, mis on tekkinud pärast kriisi tekkimist, aga liikmesriikide vahel on väga suured erinevused. tuleb toetada nii avalikku kui erainvesteeringuid, eesmärkidest kinni pidades äh, poliit-, poliitikasuunised on äh, ehitatud nendele kolmele omavahel seotud sambale. nüüd on meie ülesandeks analüüsida, äh, et äh, ja välja tuua omaenda pika perspektiivi prioriteedid ja rääkida nõukogule ja komisjonile sellest, mida me peame vajalikuks ja oluliseks poliitiliseks suuniseks liikmesriikidele. ma arvan, et need ongi peamised teemad. kuulsin, et järgmine variraportööride kohtumine leiab aset homme. ja siis me saame sealt edasi jätkata diskussioonidega, aitäh. Thank you very much uh,, Mr. aitäh, härra Berger, ka teie nõusoleku eest uh, siin asendada kolleegi nüüd annan sõna meie esimesele külalisele liikmesriiki parlamendist, härra Antola Rumeenia senatist. palun, teil on sõna kuni kolmeks minutiks. kallid kolleegid, ütlen paar sõna ungari keeles, sest et äh, mul on tegelikult selline kahetine esin-, äh, tattus siin, esitan Rumeenia senatit ja Ungari äh,, ungarlasi Rumeeniat. Äh, ma, see hoone siin kannab Joosef Antalin nime tegemist oli silmapaistva isiksusega, kes esindas Ida-Euroopat kommunismijärgses maailmas. mul on ka samuti väga hea meel, et ma saan siin esitada Rumeeniat. see on oluline mitte üksnes Rumeenia jaoks, vaid kogu Euroopa projekti jaoks. me kõik teame, millised on need probleemid, mis seotu, seostuvad Euroopa poolaastaga me hindame seda, mida Euroopa Komisjon ja nõukogu on teinud, et nad soovitavad sotsiaal- ja majanduspoliitikas tugevdada koostööd liikmesriikidega, seda ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas. see strateegia, mis puudutab majanduskasvu ülevaadet Euroopas, siis me kindlasti toetame komisjoni lähenemist Äh, äh, usaldusväärne avalik rahastamine, kvaliteetsed investeeringud, äh, reformid selleks, et suurendada tootlikkust ja institutsionaalse suutlikkuse parandamine, need on kõik väga olulised asjad. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis investeerimisvajaduste hindamine on väga oluline, me peame analüüsima, millised on meie prioriteedid järgmisteks aastateks. ühtekuuluvus fondi eh, koha pealt toetame samuti välja pakutud poliitikat. Eh, riigipõhised analüüsid on eh, väga oluline panus, mis aitavad neid fonde paremini kasutada Euroopa Liidu erinevatel tasanditel. see on aluseks dialoogile liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu vahel selleks, kuidas ette valmistada partnerlusleppeid Ehm, väga oluline on eh, investeeringuid paremini eh, kasutada. meie oleme eh, sellel seisukohal, et me peaksime keskpikas perspektiivis kohaldu-, keskenduma rohkem asjade ellurakendamisele ja ma olen kindel, et Rumeenia võtab sellised meetmed, mis aitavad kaasa reformidele ning annavad ähm, oma panuse jätkusuutlikkusse ja kaasavasse majanduskasvu, tõhususse äh, ning äh, kvaliteetsetele töökohtadele. aitäh, härra Antal, teie sõnavõtu ja ka teie pühendumise eest. järgmiseks äh, härra Kokos samuti Rumeeniast, esindajate kojast. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege aitäh, kallid kolleegid. Rumeenia on Euroopa semestri raames väga aktiivne, meil on väga hea meel, et nõukogu ja komisjon on pannud suurt rõhku sellele instrumendile, mis on äärmiselt oluline, kus on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia ja SKP mis puudutab kasvuanalüüsi aastaks kaks tuhat üheksateist, siis eh, tervitame komisjoni ülevaadet eh, ja seda, et säilitati need kolm prioriteeti, tugevat riigi, tugev riigi rahandus, kõrge investeeringute tase ja reform, mille eesmärgiks on suurendada tootlikkust ja institutsionaalset kvaliteeti. ka tervitame komisjoni poolset lähenemist, eh, edendada investeeringuid ja seda, et on seostatud vajadus struktuurireformide äh, Äh, ja Euroopa eelarve vahel. eesmärgiks on luua vajalik raamistik selleks, et saavutada Euroopa Liidu eesmärgid, äh, mis puudutab äh, jätkusuutlikku ja kaasavat kasvu. nüüd, mis puudutab läbirääkimisi MMF-i üle, siis investeeringute vajadus toetab meie pingutusi erinevate prioriteetide toetamisel järgmistel aastatel ja selle kohta, kuidas ühtekuuluvusfondi saab siin kasutada. seetõttu need riigipõhised äh, raportid aitavad meil siduda need projektid paremini rahadega, mis äh, Euroopa semestri kaudu on selleks suunatud ja see aitab meil ka teha paremat koostööd komisjoniga, mis puudutab partnerluslepet. Euroopa semester annab meile vajaliku raamistiku, millega tuvastada need valdkonnad, kus reformid on vajalikud selleks, et edendada investeeringute poliitikaid. paremad investeeringud võiksid aidata meil saavutada Euroopa semestri eesmärgid. komisjoni lähenemine on väga hea, sest et ähm, see teeb soovitusi piiratud valdkondade kohta ja keskpikas perspektiivis on meil vaja rohkem äh, rõhuta äh, rakend-, protsesside rakendamise peale, mitte niivõrd tuua sisse uusi protsesse Rumeenia rakendab neid meetmeid, mille eesmärgiks on läbi viia reforme selleks, et edendada investeeringuid ja parandada tööturgu, aitäh. aitäh, härra Kokos ja nüüd esimene Euroopa Parlamendi liige äh, sotsialistide ja demokraatide variraportöör lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa poolaasta näeb ette konkreetsed soovitused igale riigile, mille eesmärk on eh, soodustada majandusarengut, töökohtade loomist. Eh, kui me vaatame eh, täna makromajanduslikke näitajaid, siis me näeme, et majanduskasv on olnud suhteliselt nõrk Äh, et see ei ulatu isegi äh, viie protsendini euroalas, makromajanduslikud tasakaalunihked kaubavahetuse bilansis nii euroalas kui ka väljaspool euroalas on üsna suured. Äh, tööpuudus üks koma seitse protsenti ja see, me peame arvestama sellega, et meil on ligemale kaheksakümmend tuhat inimest, kes elavad allpool vaesuse piiri nii et, et meil on väga tõsiseid probleeme e, euroalades, millele on juhtinud tähelepanu nii suurettevõtete juhid kui ka VKE-de juhid. E, kahekümne neljas riigis kahekümne kaheksast on investeeringutega viimastel aastatel olnud probleeme niisiis, tulemused ei ole kahjuks kuigi lootust sisendavad väljakutsed, mis meie ees seisavad, on väga suured. me seisame silmitsi eh, kliima soojenemisega ja seetõttu sotsiaaldemokraadid, keda mina esindan, eh, tahavad uuesti läbi rääkida selle Euroopa poolaasta teemalise teksti et siia panna sisse uusi ettepanekuid, näiteks me tahaksime keskkonnanäitajad ja sotsiaalsed näitajad integreerida eh, sellesse dokumenti näiteks äh, Äh, tegemist on probleemiga, mis puudutab väga paljusid äh, eurooplasi, samuti majandus- ja sotsiaalpoliitikas tuleb teha muudatusi ja tahaksime ühe peatüki pühendada ka avaliku sektori investeeringute suurendamisse, mis on suunatud just nimelt äh, keskkonnamuutustele, kliimamuutustega toime tulema. niimoodi saame luua ligemale miljoni töökohta, mis on Euroopa mm, poolaasta eesmärkide osas ette nähtud ja loomulikult me peaksime olema ka paindlikumad äh, majanduskasvu pakti osas Ehm, meil toimuvad väga kiired muutused, digitaliseerimine, keskkonnamuutused ja see, see kõik tuleb samuti eh, siia raportisse sisse panna. Eh, inimeste koolitus peab olema tõhusam, meil peab olema tagatud sotsiaalkindlustussüsteem, sotsiaalpartnerite osalemine olulistel läbirääkimistel. Eh, samuti tahaksime ühtlustada Euroopa Liidu eelarve küsimus, eelarvet selleks, et meil oleks rohkem vajadusi, siis äh, kui meil on äh, vaja raha investeeringuteks ja me oleme samuti äh, kutsunud üles palkade tõstmisele sellepärast, et muidu muutub meie majandus struktuurselt deflatsionistlikuks ja me tahaksime paremini kaitsta Euroopa kodanikke ja me loomulikult eh, eh, leiame, et eh, majanduspoliitikat tuleks rohkem koordineerida, aga me peame vaatama praegust olukorda pragna-, pragmaatiliselt. meil on vaja põhjalikku ambitsioonikat reformi Euroopa poolaasta osas. see Euroopa poolaasta saab olla väga hea vahend, kui me arvestame siin majanduspoliitika kõrval ka sotsiaalpoliitika ja keskkonnapoliitikaga, aitäh! Thank you very much, madam Laluk uh,, starting with suur aitäh!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 tahaksin äh, selle Euroopa poolaasta kohta üht-teist öelda. Äh, selle poolaasta on algatanud teie komisjon Ungari ähm, leiab, et praegune, äh, praegused defitsiidi piirid on sellised, mida on võimalik saavutada, kuigi neid peaks ühe protsendi võrra vähendama see oleks minu arvates on õige, mis teie komisjon selles küsimuses on öeldud, aga äh, ma ei saa äh, kuidagi äh, leppida sellega, kuidas Ungari valitsus sellele eelarvekorrektsioonile reageeris. minu arvates on Ungari valitsuse lähenemine vale, sellepärast et majanduskasv Ungaris on praegu kolm kuni neli protsenti ja ja võib-olla isegi üle nelja protsendi äh, oli see majanduskasv äh, möödunud aastal. tegemist on üsna suure majanduskasvuga ja see viitab sellele, et äh, Ungari majandus hakkab üle kuumenema ja see üle kuumenemine viib selleni, et raha tõukefondidest ja Euroopa fondidest tuleb kiiresti ära kasutada ja see viib selleni, et ehitussektoris äh, on äh, esitusmahud äh, suurenenud ligemale viiskümmend protsenti ja see on tekitanud mulli ehitussektoris ja see on väga selge märk majanduse ülekuumenemisest, inflatsioon ka suureneb eh, ning Ungari valuuta forint, florint kaotab oma väärtust üha rohkem. Eh, Ungaris eh, toimusid meil möödunud aastal parlamendivalimised, sel aastal kohalikud valimised ja on väga suur oht, et selline kunstlikult tekitatud konjunktuur Eh, see mull eh, läheb lõhki ning eh, seetõttu tervitan ma komisjoni soovitusi, et tõesti selline pehme maandumine oleks see, mida me soovime ja majanduskasv võiks olla kaks-kolm protsenti, aitäh. Thank you very much, Mr Millar uh,. The second uh,, Mr Kolo. aitäh, nüüd härra Kologianis Kreekast, palun Σας ευχαριστώ. Ως πρόεδρος της... Suur aitäh! majandusasjade alalise komisjoni liige Kreeka parlamendis olen mina ja tahan teid tervitada kõiki siin ja, ja tervitan ka seda koosolekut. nagu te teate, siis meil on Kreekas uus valitsus juulist saadik, mida juhib ära Mitsotakis ja selle valitsuse üks äh, prioriteete on rohkem investeerida, madaldada makse, et meil oleks äh, kvaliteetne haridus ja, ja tervishoiusüsteem, võidelda kliimamuutuste vastu ja äh, tuua rohkem elu majanduse primaarsektorisse ja me peame näitama üles äh, ka solidaarsust ja tegelema, me peame tegelema rändeprobleemiga. ja praegu tahaksin öelda, et viimaste päevade jooksul on Kreekas äh, see ränne tohutult suurenenud. eelmisel nädalal äh, saabus kaks tuhat viissada ähm, sisserändaja tegevuse Põhja-Egeuse saartele. meil on siin see raport Europiirkonna majanduspoliitika kohta ja me tahaksime öelda, et meie eelarvekohustused ja kohustused, mille me oleme võtnud endale seoses struktuurireformidega, jätkuvad. meie eesmärgiks on tegeleda makromajandusliku tasakaalu probleemidega, tahame suurendada ka investeeringuid äh, sellega, et äh, äh, hääletame uue arenguseaduse poolt, mis järgmisel nädalal parlamenti jõuab, tahame tugevdada ka turismitööstust, kaitsta keskkonda, tahame rõhus, keskenduda energiale ja taastuvenergiaallikatele, aitäh! suur aitäh! ja nüüd teine Euroopa Parlamendi liige, Louis Grecano, kes on ka variraportöör ja kes eh, hetkel istub EPP kohal <laughs> Wrong, wrong place. Thanks, Mr Chairman and thanks to all our, our colleagues from other countries. suur aitäh ja aitäh ka kolleegidele teistest riikidest, kes on saabunud Brüsselisse, tervitan neid läbirääkimiste käigus on RE öelnud, et me oleme partnerid, kes tahavad saavutada kompromissi ja täita oma lubadus uue Euroopa eest. tahan tänada proua Lotte Langet ja teisi variraportööre nendepoolse töö eest. meie punaseks jooneks on just äh, see, et me tahame uuendada Euroopat, et me viiksime läbi need reformid, mis meie arvates on selle jaoks vajalikud, et liitu tugevdada ja nagu me ütlesime eile härra Draagile, siis äh, selle aluseks on valuuta, mida ei pea kogu aeg päästma. on suurepärane, et härra Draghi päästis euro, aga meie kodanikud siiski ei taha valuutat, mida peab kogu aeg päästma. ja selleks peavad liikmesriigid tegema oma öö, osa, aga ka liikmesriikide parlamendid peavad siin oma rolli täitma. nagu president Draghi eile ütles, siis pangandusliidu valmissaamine, selle stabiliseerimisfunktsiooni korralikult ülesehitamine, ja töötavad reformiprogrammid, need on sellised prioriteedid, mis on vajalikud selleks, et vältida seda, mis juhtus aastal kaks tuhat kaksteist aga asi ei ole mitte ainult liidu stabiilseks muutmises, Euroopal on vaja ka reforme, mis vaatavad tulevikku, me peame võitlema maksupeksuse, pettused, maksudest kõrvalehiilimise, rahapesu vastu, tugev riigi rahandus peab olema, me peame tagama, et keskkond äh, on meie jaoks sama tugev prioriteet nagu meie kodanike jaoks ja me tagame ka selle, et Euroopa majandus saab hakkama digitaalrevolutsiooniga. seetõttu me usume, et Euroopa semestri roll on eluliselt oluline, me loodame, et riigid võtavad soovitused vastu ainult. ainult kuuskümmend protsenti riigispetsiifilistest äh, soovitustest on äh, rakendunud aastast kaks tuhat kuusteist, mis ilmselgelt ei ole piisav progress. nii et me ei, äh, meie fraktsioon ei jää lihtsalt kõrvalt vaatama, kui reformid komisjonis ja nõukogus seisma jäävad, meie eesmärgiks on edasi liikuda, me leiame, et Euroopal on päris palju vaja ära teha ja me peame, loodame, et me saame, äh, te, et te peate oma lubadustest kinni ja et ka Euroopa Parlamendile saab siin loota. aitäh, Louis! ja nüüd kolmas äh, voor liikmesriikide parlamentide, härra Borgi Itaaliast, palun aitäh, esimees. Itaalias on äh, viimase korraga võrreldes, kui me siin käisime, üht-teist muutunud. nüüd me oleme opositsioonis, sellised asjad juhtuvad. kuigi valimisi vahepeal ei ole toimunud, aga Itaalias sellised asjad juhtuvad. üks asi, mis minu arvates aga ei muutu, on täiesti vale lähenemine, mis on aluseks riigipõhistele soovitustele. ma keskenduksin tulemuste tabelile makromajandus tasakaalu nihete menetluses. Itaalias, Itaalia on häbipostis kahe näitajaga, kõigepealt riigivõlk aga me ei ole üksi, sest et viieteistkümnes teises liikmesriigis on ka selliseid probleeme. häbipostis oleme ka tööpuudusega. kõikides teistes punktides oleme me eesmärgid saavutanud. mis puudutab tööpuudust, kuidas me peaksime siis seda vähendama? kas me kavatseme seda vähendada läbi investeeringute ja maksude vähenemise või teeme seda, mida me varem tegime? kui äh, Äh, vaadata neid riigipõhiseid soovitusi, siis mis siin välja pakutakse, et tuleb kulusid vähendada, makse suurendada, iseäranis eluasemega seotud makse ja minna pensionite kallale. seda me Itaalias olemegi juba teinud, seda tegi Monti valitsus, võib-olla mõned veel mäletavad. Äh, seda tegi väga äh, tehti väga jõhkralt, eluaseme maksustamine suurenes tohutult ja äh, vähendati oluliselt ähm, pensionitele tehtud kulutusi Romero seadusega ja avaliku sektori kulutusi kärbiti ka. me olime kolmteist kvartalit majanduslanguses, ma ei räägi siin kuudest, ma räägin kvartalitest. tööpuudus ei kadunud kuhugi ainus asi, mis juhtus, oli see, et meil tekkis tohutu probleem äh, võlaga, sellepärast et SKT oli vähenenud nii pikka aega, et see suhtarv muutus ainult ühes suunas selles äh, tulemuste tabelis me ei ole oma ülesannete kõrgusel ainult kahes punktis, äh, võlas ja tööpuuduses. ja kuidas me saame Itaalias jätkata neid poliitikaid, mis tööpuudust ja võlga suurendavad? jah, paberi peal võivad asjad väga kenad välja näha, aga me juba proovisime niimoodi teha. Äh, seda me varem juba proovisime. aga need on just need meetmed, mis viivad meid vales suunas nüüd, kus me oleme opositsioonis, saame me äh, pidevalt sellele vastu olla, muide sellest rääkis ka härra Draghi äh, eile. kui me võtame härra Draghist eeskuju, äh, siis peaks teda ka kuulama. aitäh selle sõnavõtu eest ja Itaalias härra Fantetti Itaalia senatist. aitäh kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, te kutsusite meid sellel koosolekul osalema. eelarvekomisjoni sekretärina ja veendunud eurooplasena Itaalia parlamendis eh, olen ma väga õnnelik selle üle, et ma saan eh, täna siin teie hulgas olla ja jagada oma mõtteid Euroopa Parlamendi kolleegidega. mul on väga kahju, et ainult üheksa liikmesriiki on oma esindajad siia saatnud, võib-olla tulevikus suudame asju paremini teha. eile kuulasime siin härra Draagit ja kuulsime, et rahapoliitika vahendeid on väga hästi kasutatud ja seetõttu tahaksin öelda kõigile kolleegidele siin kojas, siin parlamendis, et väga oluline on keskenduda eelarvepoliitikale väga oluline on ka investeeringute kaitse, protsüklilisus, avaliku sektori investeeringutes ja äh, töötuse kindlustuse kavades tegemist on tervitatavate lähenemistega ja loodan, et me suudame Euroopa Liidus selles sektoris koostööd teha. aitäh! ja nüüd äh, saab sõna meie järgmine variraportöör härra Ulta, Urtasson Roheliste ridadest. jah, aitäh, äh, tahaksin äh, kogu südamest tervitada meie külalisi siin Euroopa Parlamendis. mulle tundub, et see arvamuste vahetus on väga oluline, sellepärast et me saaksime paremini koordineerida parlamendipoolset järelevalvet Euroopa poolaasta üle. ma arvan, et Euroopa poolaasta vajab põhjalikke reforme demokraatlik aruandekohustus, see, et liikmed tunneksid ennast selle poliitika osanikena ja see eh, mudel, millega me oleme töötanud viimastel aastatel, vajab samuti eh, täiendamist, arvestades sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid väljakutseid, mis meie ees seisavad ja meie siin Euroopa Parlamendis oleme suhtunud väga tõs-, eh, kriitiliselt nii tulemuste tabelisse kui ka vahenditesse, mida septem-, semestri raames on kasutatud jah, ühelt poolt me jõustame eelarvereegleid, aga meil on teiselt poolt ka teised reeglid, mis puudutavad makromajanduslikke tasakaalunihteid, nihkeid ja selles valdkonnas ei ole komisjon eriti aktiivselt jõustamisega tegelenud. ma arvan, et meie ees seisavad igasugused suured väljakutsed, Euroopa poolaasta on väga oluline vahend ja me kindlasti peame koordineerima oma majanduspoliitikat aga äh, selles raportis, mida proua De Lange kirjutab, äh, peaksime keskenduma ka sellele, kuidas äh, Euroopa poolaasta töövahendeid parandada ja peatun ka teisel teemal, mis minu arvates on väga oluline. varasemal ajal on riigipõhised soovitused väga vähe käsitlenud sellist olulist teemat, mis on maksustamine ja ma arvan, et eelseisvatel aastatel peaksime sellele ka rohkem keskenduma ja tahaksin öelda, et loomulikult arutelud Euroopa poolaasta üle on väga olulised hetked, kus me saame mõelda oma praeguse poliitikakombinatsiooni üle ning üks asi, mida meie eh, eh, rohelistena tahaksime siin eh, raportis kajastada, et see praegune poliitiline lähenemine, mis keskendub ainult tarne poolele ja struktuurireformidele ja väga rangetele eelarve eeskirjadele, on sotsiaalselt ja keskkonna aspektist osutunud väga kahjulikuks ja majanduslikult ei ole see ka kuigi mõttekas olnud. arvestades seda, et meid ootab ees majanduslangus, peaksime oma poliitikate üle järele mõtlema. nagu härra Draghi eile ütles, on praegu hetk, et et need eelarvevahendid Euroopa tasandil on kasutamist leidnud Äh, riikide, osades riikides on ruumi eelarvepoliitikaga midagi ära teha ja seda tuleks teha ja lõpetuseks me räägime väga palju struktuurireformidest ja sellest, mida tuleb teha liikmesriikide tasandil, aga ärgem unustagem neid struktuurireforme, mis tuleb läbi viia Euroopa Liidu tasandil. euroalas on meil üks probleem selles, et me ei ole lõpuni välja kujundanud seda, mida oli vaja välja kujutada äh, pärast viimast kriisi. olgu selleks siis äh, Euroopa hoiuste tagamise kava, äh, finantsvõi-, võimekus äh, erinevaid Euroopa poliitikaid Euroopa Liidu tasandil välja töötada. ma arvan, et äh, need on kõik need asjad, millega me peame edasi tegelema ja see dialoog liikmesriikide parlamentidega on väga vajalik selleks. ja ma arvan, et see raport, mida me koos proua De Langega kirjutame, aitab ka kaasa. aitäh! kordan nende jaoks, kes hiljaks jäid, et kui te soovite sõna võtta, siis palun täitke ära see kollane paberileht ja andke saali teenindajale. ja nüüd härra Vissar Laks-, Luksemburgist saab järgmisena sõna, palun. aitäh, lugupeetud esimees, aitäh selle küllakutse eest. täna pärastlõunal tahaksin kõigepealt rõhutada seda, kui oluline on, äh, on need finantsanalüüsi vahendid, mis äh, Euroopa Komisjon on meie käsutusse andnud ja tahaksin seda rõhutada, kui oluline see on opositsioonisaadikule, et me saame kasutada selliseid soovitusi. mõned märkused selles osas, mis puudutavad Luksemburgi, äh, meie majanduspoliitikat ja neid riigipõhiseid soovitusi jah, meie Luksemburgis on kakskümmend protsenti avaliku sektori võlga, meil on kaks koma viis protsenti majanduskasv, nii et, et probleem on pigem praeguse, need ei ole, majandus ei ole probleem, vaid probleemid on need, mis me, on need, mis ootavad majandust ees tulevikus ma arvan, et need soovitused, mis komisjon on teinud, rõhutavad väga hästi neid pikaajalisi ohte, mis Luksemburgi ees ootavad. kõigepealt me peame pikemaajalises pensionisüsteemi jätkusuutlikumaks muutma ja see on meie jaoks väga tõsine probleem, sellepärast et praegune pensionisüsteem eh, on, on meil veel praegu plussis, aga mõne aasta pärast, ähm, kuskil kahe tuhande kahekümne kolmandast aastast ähm, hakkab olukord harvenema ja juba kolmekümnendate aastate keskpaigaks äh, oleme me miinustes. nii et need äh, soovitused on tõesti väga olulised, ähm, meil on vaja äh, seda pensionisüsteemi muuta. seda on vaja muuta siis, kui meil veel raha on. jah, me peame panema Äh, rõhuasetuse just nende muutuste elluviimisele ja teine probleem, mis minu riigi ees seisab ja millele soovitustes ka keskendustakse, et äh, meil äh, praegu majandus kasvab kuskil kaks koma kuus, kolm protsenti, aga põhimõtteliselt rajaneb see demograafilisele kasvule ja mitte tootlikkuse kasvule näiteks viimastel aastatel on meil rahvaarv Äh, kasvanud peaaegu kakskümmend protsenti ja see on seotud terve rea probleemidega. Äh, meil on tekkinud probleemid eluasemega, eluaseme hinnaga äh, kuus kuni seitse protsenti on eluase iga aasta kasvanud, meil on tekkinud probleemid avaliku transpordiga, mis on ülekoormatud. see kõik nõuab tohutuid investeeringuid ja need soovitused juhivad sellele väga hästi tähelepanu ja äh, ma tahaksin öelda, et meie valitsus teeb küll suuri äh, jõupingutusi, aga praegu ei ole probleemid äh, mitte niivõrd rahas, vaid just nimelt asjade ellurakendamises. nii et, et ma arvan, et see analüüs, mis siin dokumendis on, on väga hea ja täna peaks Luksemburg keskenduma just nimelt nende soovituste ellurakendamisele, aitäh aitäh nende märkuste eest. härra Pesco Itaalia senatist nüüd. suur aitäh selle küllakutse eest. mul on väga hea meel näha nii palju Euroopa kolleege, kes tegelevad sama teemaga, millega meiegi tegeleme, eelarve küsimustega täna on meil ainulaadne võimalus arutada makromajanduslike näitajate üle. väga huvitav on analüüsida neid andmeid ja eriti neid makromajanduslike tasakaalunihete näitajaid, aga mulle tundub, et siin on kaks tegurit, mida ei ole arvesse võetud. kõigepealt maksutumping. see on midagi sellist, mida mõned liikmesriigid äh, üsna teravalt on hukka mõistnud terve rida äh, riike suhtub äh, maksuküsimustesse palju rangemalt ja üks probleem on ka delokaliseerimine, kus on äh, riikide vahel konkurents maksu, madalate palkade läbi. ma arvan, et need näitajad vajaksid veel täiustamist, et me tõesti saaksime tõsiselt aru, mis erineb erinevate riikide vahel. minu arvates oleks väga hea, kui me äh, näeksime ette äh, ühe indikaatori loomise, mis suudaks kõiki teisi kokku võtta ma ei räägi sellest, et me peaksime need näitajad kuidagi äh, hierarhilisse järjekorda panema, aga oleks vaja midagi sellist, et ka mitteekspert saaks aru, milline on olukord ühes või teises riigis. kui eh, vaadata neid poliitilisi soovitusi, eriti majanduspoliitika osas, siis minu arvates oleks tõesti hea, kui me keskenduksime tõelistele probleemidele, millega terve rida riike silmitsi leiab, seisab. ma mõtlen eelkõige noorte tulevikule, tehnoloogia arengule, tervishoiule, keskkonnale, vana, vanemaealiste inimeste eest hoolitsemisele Need on kõik need asjad, millele peame pöörama palju rohkem tähelepanu, millega peame tegelema palju tõhusamalt ja loomulikult tööhõive. sellepärast, et ähm, kõikidesse nendesse sektoritesse on vaja teha suuri investeeringuid. paraku on paljude riikide võimalused piiratud. me teame väga hea, väga hästi, et eelarvepiirangud võivad vähendada paljude riikide investeerimissuutlikkust seetõttu ma kutsun kõiki riike, kes siin on esindatud, üles samuti eh, eh, juhin teie tähelepanu sellele, et Euroopa Komisjoni uus president viitas uuele rohelisele kokkuleppele. me peame tegema investeeringuid viisil, mis võimaldab paindlikkust eelarvereeglites, et ka Itaalia saaks selliseid investeeringuid teha. aitäh ja nüüd jällegi lähen parlamendi eh, saadikute juurde, härra Eugen Juršitsa ECR fraktsioonist, tema on samuti variraportöör ja ID fraktsioonist kedagi ei ole, sellepärast jätsin nad vahele. aitäh, härra Niedermeier. Eh, tahaksin tänada proua raportööri tehtud töö eest. ma arvan, et ta on koostanud väga hea algse raporti. samuti hindan neid jõupingutusi, mida ta tegi variraportööride kohtumisel, et panna kokku tasakaalustatud tekste. meil on olnud juba kaks variraportööride kohtumist ja mõned seisavad veel ees. aga ma olen pisut pettunud selle üle, et sisse on lülitatud mitmete fraktsioonide muudatusettepanekud, mis on selle esialgse ettepaneku halvemaks muutnud ma saan aru, et võib-olla mõned fraktsioonid ähm, ei ole praegu äh, valmis äh, turupõhisteks lahendusteks euroala probleemide lahendamisel ja seetõttu me ilmselt oleme ära kustutanud ka äh, viited asjakohastele faktidele, mis peaksid siin raportis sees olema. väga heaks näiteks selle kohta on pakutakse kustutada ära punktist kolmteist ilmselge asja Äh, teatamine, et avalik raha tuleb maksumaksjatelt, äh, samuti tahetakse äh, teksti lahjendada niimoodi, et see, seal nüüd öeldakse, stabiilsus ja majanduskasvu pakti ei hakatagi täiel määral ellu rakendama. miks me ei peaks just sellistele asjadele tähelepanu juhtima? kui me räägime avalikkusega, siis me rõhutame alati, et meil on nulltolerants igasuguse agressiivse maksude ajatamise vastu, rahapesu vastu aga kui me räägime avaliku sektori asutuste reeglitest, siis nõuame rohkemat paindlikkust. mina ei saa sellist äh, lähenemist vastutustundlikuks pidada ma pean äh, rõhutama, et kompromisstekstis on äh, selliseid osi, mida ma toetada ei saa. näiteks meie fraktsiooni seisukoht on see, et maksuküsimustega peavad liikmesriigid ise tegelema ja ühine tegevus peab alati olema ühe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 on sõltumatu ja ta esindab opa-, opositsiooni ja ta rääkis juba nendest asjadest, millest ta rääkis ka Ungari parlamendis, kui me seal eh, eh, rääkisime eelarvest, ta on arvude põhjal teinud valesid järeldusi. Ungari vaatevinklist on äh, välja pakutud äh, täiend-, teatud korrektuure ja kui need korrektuurid äh, tõepoolest ellu viiakse, siis on majanduskasv kindel. rahandusministeerium oktoobrini kaks tuhat üheksateist valmistab ette siis ka uue vastuse. Ungari tervitab neid riikidepõhiseid soovitusi ja paljud soovitused ähm, on kooskõlas Ungari enda ettepanekutega, äh, näiteks meditsiiniabi kvaliteedi parandamine, aga mis puudutab agressiivset maksude ajatamist, äh, siis selles osas me ei ole soovitustega nõus. Ungari äh, seisab silmitsi suurte väljakutsetega ja nendeks on eelkõige eelarve defitsiit meie Äh, võtame oma eelarve juures kindlasti neid äh, soovitusi juurde, aga me peame säilitama oma senise kursi. Ungari valitsus suhtub äh, skeptiliselt paljudesse ettepanekutesse. Need võrdlusalused tuleb mingi kindla meetodiga paika panna. praegune meetod ei ole meie arvates õige. Need näitajad Äh, ei äh, viita sellele, et arengud Ungaris oleksid head. Äh, riigipõhised soovitused on olulised, reformid tuleb läbi viia ja selle um, on vajalik, et Euroopa poolaasta jätkub ja see on majanduspoliitilise dialoogi käsutuses Äh, äh, äh, riigi põhjused, soovitused aastal kaks tuhat üheksateist puudutavad ka õigussfääri ja ma tahaksin öelda, et siin on soovitused poliitilise värvinguga ja need ei ole üldse kuidagi seotud majandusega, aitäh. aitäh, härra Attila. rohkem liikmesriikide parlamendi esindajatest ei ole sõna soovinud, aga teil on veel aega sõnavõtusoovi avaldada, sest meil on aega. nüüd aga annaksin äh, sõna Jose Guzmaole kuue fraktsioonist, kes on samuti variraportöör. aitäh, ma räägin portugali keeles. Euroopa reeglid on näidanud, et nad on protsüklilised me üritame äh, selle raportiga kasutusele võtta äh, mõningaid seisukohti, mis sellist protsüklilisust vähendavad. me vaatame fiskaalmeetmeid Euroopa tasandil, investeeringuid, äh, iseäranis, iseäranis neid investeeringuid, mis on seotud sotsiaalpoliitika ja kliimamuutustele reaali-, reageerimisega aga me sooviksime ka tervet rida erandeid majanduskasvu ja stabiilsuspakti reeglitele, mis võimaldaksid teha investeeringuid nendes valdkondades. meil on äh, laial konsens-, põhjalisel konsensusel põhinevad avaliku sektori äh, reeglid ja meil on nüüd vaja ka äh, praktilisi tulemusi. me pidevalt äh, kuuleme ilusaid sõnu, kuidas tuleb võidelda vaesuse ja kliimamuutustega. kui me tõesti tahame nendesse prioriteetidesse tõsiselt suhtuda, kui Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigide valitsused tahavad neisse asjadesse tõsiselt suhtuda, siis tuleb kasutusele võtta ka mingid praktilised meetmed kogu Euroopa Liidus riikidepõhised soovitused, äh, nende puhul meie arvates on kõige olulisem, et me suhtuksime nendesse kriitiliselt. asi ei ole lihtsalt selles, et on väga palju äh, äh, riike, mille demokraatlikult valitud valitsused tõesti legitiimselt otsustavad neid soovitusi mitte ellu rakendada, sellepärast et need on vastuolus nende programmidega, mille tulemusena ta ametisse valiti aga mina tahaksin, et me vaataksime neid riike, mis neid soovitusi ellu rakendavad äh, paljudel juhtudel on need soovitused äh, väga üldised, aga noh, nad peavadki kehtima äh, paljude sarnases olukorras olevate riikide suhtes. me räägime sellest, et me peaksime need, peaksime tööturu paindlikumaks muutma. paljudes juhtudes on see teinud lõpu kollektiivsetele palgaläbirääkimistele Ehm, me peaksime hoopis soovima kõrgeid palku, aga neid ei ole. Ehm, pigem ehm, praegused põlvkonnad kannatavad selle all, et tööhõivealased õigusaktid muutuvad lahjemaks, töökohad muutuvad ebakindlamaks. ja seda vaatamata sellele, et praegune põlvkond on palju kvalifitseeritum kui varasemad põlvkonnad. Need on need teemad, millega me peaksime suutma siin tegeleda. makromajanduslik tasakaalunihete probleem on äh, seotud väga paljude indikaatoritega, aga meil on nüüd äh, vaja ka mingeid äh, tagajärgi Euroopa poliitikas. liiga sageli me lihtsalt näeme, et meil on lihtsalt sellised bürokraatlikud avaldused, kus mõistetakse hulka e eelarve ülejääki, mis ei vii mitte kuhugi ja samas üle, puudujäägiga riigid satuvad probleemidesse. ja nüüd on siis arutelu avatud kõigile tingimusel, et te täidate selle kollase paberilehe ja soovite sõna. seda võivad siis teha meie külalised liikmesriikide parlamentidest. ja nüüd Rahvaparteist. kolleeg Rahvaparteist Eiko Kjõri, mul on väga hea meel tervitada kolleege liikmesriikide parlamentidest ja mulle tundub, et see formaat on väga tore, me saame niimoodi arutada majanduspoliitika küsimusi, Euroopa poolaasta küsimusi koos äh, liikmesriikide parlamendisaadikutega. Ähm, sest et enamik nendest küsimustest on ju äh, äh, ühispädevuses või ainult Euroopa Liidu pädevuses ja seetõttu on väga hea, et te siin kohal olete ja kui lubate, jätkan ungari keeles meil on täna võimalus äh, koos äh, meil on siis täna meeldiv võimalus veel kord seda suurepärast ungari keelt kuulda, ütleb kõneleja. mis puudutab Euroopa poolaastat, siis ma lähtun sellest, et et äh, praegu ei peaks siin sisepoliitilisi arutelusid selle arutelu raames pidama kui me vaatame Ungarit äh, võrreldes kümne aastaga, äh, on olukord palju muutunud, meil on majanduskasv täna viis protsenti, see on üks tugevamaid äh, majanduskasve viimase kaheksa aasta jooksul. tööhõive on ähm, kahekümne kuuelt protsendilt kasvanud ja võlakoorem on vähenenud äh, kaheksakümne kahe protsendini ja selliseid arve ei saa sugugi eirata. Euroopa poolaasta äh, on väga oluline majanduse arendamise instrument, aga äh, kui me üritame kõike selle Euroopa poolaasta alla suruda, siis kaotame palju rohkem kui mm, kui sooviksime, me ei saa seda vahendit siis nii tõhusalt kasutada. me lihtsalt koormame Euroopa poolaasta üle. komisjon üritab siin Euroopa poli-, poolaasta alt välja jätta asju, mis ei ole ma-, Äh, üritab siia sisse suruda asju, mis ei ole majandusega kuidagi seotud ja see võib tekitada riikides skeptist. me räägime siin Euroopa poolaasta omanikutundest ja just nimelt see omanikutunne läheb sellise lähenemise läbi kaduma ma sooviksin, et Euroopa poolaasta oleks tulevikus rohkem fokusseeritud ja ähm, ma jätkan nüüd muudatusettepanekutega. kui äh, Äh, esitatakse muudatusettepanekuid, mis nõuavad suuremat maksude harmoneerimist kvalifitseeritud häälteenamustega hääletamist maksuküsimustes või miinimummaksumäära äh, kehtestamist. kahjuks äh, ECR fraktsiooni kolleeg on juba lahkunud, aga tema ütles, et et niimoodi saeme seda oksa, millel ise istume, sellepärast et Äh, kui me ei võimalda äh, konkurentsi Euroopa Liidu sees, siis äh, ettevõtted lähevad siit ära. ma leian, et maksukonkurents on Euroopa Liidu konkurentsivõimele hea, seetõttu ma olen igasuguse maksude harmoneerimise vastu. aitäh. aitäh, Erika, selle sõnavõtu eest ja sotsiaaldemokraatide nimel Marek Belka järgmisena. aitäh Euroopa majandus kannatab kahe probleemi all. üks on väike majanduskasv. see on äh, probleem, mis mõjutab meie rahvusvahelist konkurentsivõimet ja teine probleem on äh, erinevused. erinevused on ühtekuuluvuse või siduvuse seisukohalt probleemiks. Äh, need mõjutavad Euroopa, euroala tulevikku, aga ka Euroopa integratsiooni tulevikku lihtsalt äh, mõned äh, riigid ähm, kasvavad kiiremini kui teised, äh, mõnedel riikidel on madalam inflatsioon kui teistel, faktid on lihtsalt sellised. Euroopa poolaastas on meil selliselt potentsiaalseid, selline potentsiaalne ja huvitav vahend nagu makromajanduslike tasakaalunihete menetlus ma ei tea, kas me seda vahendit kasutame, ma ei tea, kas komisjon kasutab seda õigesti. igatahes kasutavad nad seda üsna veenvalt. ja asümmeetriliselt, kui nii võib öelda mitte üksnes need riigid, mis maha jäävad, mitte üksnes neid ei peaks utsitama oma poliitikat muutma, vaid ka neid riike, kes liiga kiiresti edasi kappavad sellepärast et kõik see on ju seotud tulevikuga ja euroala ellujäämisega, euro ellujäämisega. siin täheldati, et investeeringute suutlikkus Euroopa Liidus on üsna madal. see on nii igal pool maailmas, kõikides arenenud riikides me ei tea, miks, aga erasektor ei taha suuri investeeringuid teha. ja meeldib see meile või mitte. Äh, avaliku sektori investeeringud peavad äh, üle võtma selle rolli. me peame neid investeeringuid suurendama, kui see on võimalik ja vajalik kui me oleme piisavalt liberaalsed, siis äh, igasugused äh, kahtlused avaliku sektori investeeringute kohalt ei ole äh, üldse teema, sellepärast et erasektor lihtsalt ei investeeri. ütleme, ütleme riikidele ja valitsustele ja, ja seda nõuame ka Euroopa Komisjonilt, et, et ava-, erasektori investeeringud tuleb avaliku sektori investeeringutega asendada. aitäh, Marek mul on veel üks sõnasoovija, nii et, et kui keegi veel soovib sõna saada selles arutelus, siis täitke kiiresti ära oma kollane paber või andke märku nii, et ma näeksin, sellepärast et muidu jõuab meie arutelu lõpule. aga annan nüüd äh, fraktsioonita äh, kuuluvusega saadikute nimel Ronald Annile sõnu. aitäh mul on väga hea meel siin sõna võtta, väga põnev on kuulata neid sõnavõtte äh, äh, inimesele, kes on investeerimisturgudel tegelenud kolmkümmend aastat ja aastaid jälginud Euroopa Liidu majanduspoliitikat, hämmastab mind, et siin on kaks põhilist probleemi. üks on madala majanduskasvu probleem ja mis seda põhjustab ja siis teine probleem, äh, te üritate siin äh, rahanduspoliitikat justkui mingitesse rangetesse raamidesse suruda kahekümne seitsmes riigis. Äh, meil on äh, just nimelt äh, sellised probleemid siin euroalas, mis on ka natukene tingitud välis, väljastpoolt tulevatest probleemidest. aga kui te vaatate, et meil on kolm protsenti majanduskasv, töökohti on üsna palju ja tööviljakus ähm, on samal tasemel, mida me viimane kord saavutasime kaheksakümmend protsenti. see kõik toimub mujal maailmas ja Euroopas on kasv põhiliselt null protsenti, näiteks me eile avaldasti andmed Saksamaa kohta, siis me tõesti hakkame majanduskasv, majanduslanguse suunas liikuma. me, küsimus on selles, et kuidas me selle probleemi Euroopas lahendame minu arvates ei ole lahendus äh, see, mida Mario Draghi on teinud, äh, lihtsalt äh, kogu sellist kirjeldamist kasutanud, see on Äh, lähenemine, mis toob kaasa kapitali väärkasutuse äh, raha hind, raha ajaline väärtus kannatab. Euroopale antud hetkel ei ole rahal korralikku väärtust ja kui te vaatate, miks erasektor ei investeeri, siis lihtsalt sellepärast, et äh, pangad ei laena ettevõtetele raha ja et ettevõtted ei investeeri, sest nad teavad, et kapitalil praegu ei ole tões, tõsist väärtust. raha lihtsalt väärkasutatakse, meil on äh, äh, mittetootlikud äh, varad, äh, mis, äh, mille hind on üles puhutud, nii et, et Äh, me peaksime loobuma äh, sellest, et me võime lihtsalt raha eraldada äh, nende uute roheliste poliitikate põhjal. nii et, et riik dikteerib, kuhu raha pannakse, see on täiesti vale, kui te vaatate näiteks Sa-, Saksamaa olukorda ja riigivõlga, siis kõik, mis see kaasa toob, on kohut-, tohutu suur maksustamine, näiteks süsinikumaksud, siis ei tule ka mitte mingisugust majand-. meil on vaja strukturaalseid äh, Äh, pakkumise poolseid äh, stiimuleid ja see tuleb ainult dereguleerimise, maksude vähenemise. me ei ela siin äh, tsentraalsel planeerimajanduse tingimustes, kui seda üritatakse teha, siis on tagajärjeks ainult häda kõigile, aitäh. okei okay. uh,, Mr Kirsos uh.. suur tänu kõigepealt tahaksin tervitada kõiki kolleege liikmesriikide parlamendist, kes täna siia kohale tulid, kuna nende arvamused ja nende panus aitavad meid edasi meie aruteludes ja need aitavad meil mõista nende riike, mis nende riikides toimub ja kuidas me peaksime Euroopas koordineerimisega jätkama ja ausalt öeldes minul vastuseid ei ole nendele probleemidele, millega me praegu silmitsi seisame, aga kuna mul neid vastuseid ei ole ja kuna meil neid lahendusi ei ole välja pakkuda, siis ma ütleksin, et me peame mõtlema natuke erinevalt kui tavaliselt, peame kasutama neid vahendeid, mis meile on kättesaadavad praegu, aga peaksime leppima kokku ka selles, et me läheme natuke kaugemale ilma poliitiliste tülideta, aga peaksime üritama just nende meetoditega neid probleeme lahendada. praegu on olukord üsna ebastabiilne, asjad võivad äh, sujuda hästi, aga ka mitte, praegu on negatiivsed intressimäärad. E, mõistan, miks mõned kolleegid on väga mures, eriti meie Saksa kolleegid. teisalt negatiivsed intressimäärad on võib-olla praegu vajalik kuna me ei tea lihtsalt, kuidas majandust hallata ja seda juhtida. siis on meil puudu sellisest majanduslikust dünaamikast. olukord on praegu selline, et need riigid, kes kõige kiiremini edasi liiguvad, aeglustuvad praegu palju, kõige rohkem, näiteks Saksamaa. Saksamaa majandus on väga globaliseerunud ja sellepärast maksavad nemad kõrgemat hinda kui näiteks Kreeka majandus, kes on vähem rahvusvahelisel tasandil tegev. ka kaubandussõda USA ja Hiina vahel, kaubanduskonfliktid on olulised, peame mõtlema ka rohelisele üleminekule, rohelisele uuele kokkuleppele peame mõtlema, kuidas investeeringuid suurendada selleks, et oma majandust edendada. loomulikult mõtleme kõik ka Brexiti peale, me ei tea, mis hakkab toimuma, isegi Ühendkuningriigis ei teata seda. ülemkohus otsustas just valitsuse vastu. kõik võitlevad üksteise vastu, omavahel on palju sellist võitlust, me ei tea, kuidas selle kõigega läheb ja rahvusvahelisel tasandil on samuti palju ebastabiilsust, rääkisin juba USA ja Hiina kaubanduskonflikte, samuti jälgin põhjalikult ja üksikasjalikult seda, mis toimub Saudi Araabias ja sealses piirkonnas ja olen mures ka sealset, sealse arengu pärast, nii et üldiselt võibki öelda, et meie ees seisavad suured väljakutsed nii et mida paremini me kasutame neid eeskirju, mis meil praegu on paigas ja mida paremini me mõtleme tavapärasest erinevalt, seda paremini meil läheb. aitäh! siis on meil veel saadikuid, kes tahaksid sõna võtta. kõigepealt eh, Francesca Donato ideest, palun. suur tänu, räägin itaalia keeles. võttes arvesse nüüd kõike seda, mida ma täna kuulsin ja kõike seda, mida ka Mario Draghi eile ütles, tahtsin natuke väljendada enda mõtteid liidu majanduse kohta praegu ja tahtsin selgitada natuke seda, millest me praegu täpselt räägime. mina mõistan seda olukorda nii, et me peame mõistma, et Euroopa Liit kasvuperspektiivist on jagatud praegu kaheks erinevaks alaks ja need kaks erinevat ala käituvad väga erinevalt esiteks on meil euroala ja siis need riigid, kes sinna ei kuulu. ma arvan, et andmetele tuginedes on selge, et viimase kahe aasta jooksul vähemalt euroalast väljaspool olevad riigid on märkimisväärsed, nende majandus on kasvanud, aga euroalas on riikide majanduskasv olnud kas mõõdukas või siis ol-, või siis majanduskasvu ei olegi toimunud. näiteks Saksamaal on see kõik olnud väga aeglane ja praegu tundub, on kõikide majanduskasv seiskunud. ja küsimus seisnebki selles, kui ajakohased on meie eeskirjad, mis euroala kontrollivad. eelkõige mõtlen ma siin eelarvepiirangute peale. ja nende eelarvepiirangute peale Eh, millel põhinevad tavaliselt või tihtipeale riigipõhised soovitused ja nagu eh, härra Draghi meile eile meelde tuletas, vajadus eh, on olemas neid reeg-, need reeglid uuesti läbi vaadata, kuna tundub, et nad ei ole enam tõhusad. eriti seoses sellega, et mittetsüklilise kasvuga tegeleda ja need on kõik teemad, millega tuleb tõsiselt tegeleda kui me vaatame erinevaid riigipõhiseid soovitusi, näiteks neid, mis esitati Itaaliale, mille kohaselt Itaalia peaks struktuurireforme läbi viima, siis õiglus, bürokraatia on sellised teemad, kus ma arvan, keegi ei oleks eh, nende punktide vastu, aga samas Itaalias ja Kreekas näiteks eh, oleme me läbi viinud pidevalt neid reforme, mida meilt on palutud, eriti eh, töö turul, eriti pensionisüsteemiga seoses ja me austasime neid eeskirju pangandussektoris, aga me ei näe, et majanduskasv toimuks. ja president Draghi eile ütleski, et need riigid, kellel on teatavad varud, peaksid uuesti rohkem investeerima selleks, et mittetsükliliselt tegutseda, aga see ei ole kuigi tõenäoline, ei ole kuigi tõenäoline, et riigid nii tegutsevad, kuna kui sanktsioone paigas ei ole. ja kui me võtame arvesse seda, et eh, on palju hirmu praegu, eriti inflatsiooni ees, siis need algatused tõenäoliselt ei toimu, hoolimata sellest, et tõenäoliselt oleksid need kasulikud kogu euroalale ja kogu Euroopa Liidule ja selliseid meetmeid peaksid võtma need riigid, kes saavad seda teha majanduslikult, need riigid, kes oleksid valmis investeerima, on sellised riigid või kes ei saa investeerida, on need, kellel oleks kõige rohkem vaja investeeringuid näiteks taristusse ja, ja investeeringuid oleks vaja ka haridusvaldkonnas, teadustöös ja paljudes teises valdkondades, mis puudutavad meie kodanike elusid. selle asemel pannakse meile kohustus hoida kinni nendest väga rangetest eelarve eeskirjadest. ja selline lähenemisviis, ma arvan, ei vii meid tegelikult kuhugi. on oluline, et me mõtleksime kõik selle peale, ja kui Mario Draghi süsteemi ei järgita ja kui keskne, keskne eelarve kontrolliasutus otsustaks, kus kulutused peavad, peaksid toimuma, ma ei näe tegelikult, et kuidagi jõuaksime me üksmeelele selles osas, kuidas toimida. ja ma arvan, et meil oleks väga keeruline sellest kriisist pärast välja jõuda, sellest stagnatsiooni või majandusseisaku äh, Eh, ajast välja jõuda siis, kui eh, kõik need algatused on vabatahtlikud ja kui riikidel on vabatahtlikult eh, võimalus investeeringuid teha ja neid ülejääke kasutada. nii et ma arvan, et sellisel juhul mingeid poliitikameetmeid ei võeta. me peame hakkama mõtlema sellise süsteemi peale, mis loeks sti-, looks stiimuleid, kui mitte ei kehtestaks sanktsioone nendele riikidele peame loomulikult silmas pidama, et tegelikult eh, on piirangud liiga suurte ülejääkide osas samuti. praegu nendest kinni ei peeta eh, ja ka sanktsioonidele ei vastata. aitäh ja viimaks Pedro Marques, palun. sotsiaaldemokraatidest, palun. aitäh, ma räägin portugali keeles, et tahtsin tänada teid selle võimaluse eest eh, põhjalikult arutada seda teemat ja tahaksin tänada ka juba sõnavõtjaid. Eh, sain palju mõtteainet. avalik arutelu majanduspoliitika ja majanduspoliitika meetmete üle on selline, kus pean nõustuma eh, selle mõttega, mida juba väljendati me ei tohiks praegu suurendada intressimäärasid, me ei tohiks lasta turul omasoodu tegutseda. ma arvan, et see on selline mudel, mis ei toiminud pärast neid erinevaid majanduskriise, mis meil on olnud, kui finantssüsteem oli reguleerimata, struktuursed riskid ja ohud olid euroalal, kogu euroalal ja keskpank peaks, pidi sekkuma selleks, et Euroopat päästa. ja ma arvan, et äh, kui keegi on teisel seisukohal, siis äh, ei näe ta tegelikku olukorda. ma arvan, et praegu peame arvesse võtma kõiki Brexiti äh, rahandus- või finantsmõjusid ja ka erinevate kaubandussõdade konfliktide mõjusid. meil on vaja kasutada neid ülejääke, peame rohkem tegema, me peame tagama selle, et need liiga suure ülejäägi karmid reeglid oleksid sellised, mida komisjon ka jõustaks. ja euroala eelarve suutlikkus või mahukus, seal peame selle peale samuti mõtlema peame olema valmis uuteks asümmeetrilisteks šokkideks. ja me peame tegutsema ka pakkumise poole peal, kuna demograafilised muutused ja innovatsiooni puudus meile tulevikus tõenäoliselt probleeme valmistavad. tahan praegu rõhutada seda, et me ei peaks üritama kuidagi äh, siin minimaalselt äh, kulutada, kuna äh, see lihtsalt viiks äh, suure maksukonkurentsini liikmesriikides. paljud liikmesriigid on juba oma lähenemisviisi muutnud. ja korralikult ei maksustata suuri korporatsioone. kui me sellel teel jätkame, siis meil jääb puudu rahadest selleks, et oma eh, süsteeme, eh, sotsiaalsüsteeme rahastada ja me ei saa luua kestlikku mudelit siin Euroopa Liidus. ja ma loodan, et minu mõtted on eh, natuke, on võib-olla natuke provokatiivsed, aga see on igatahes selline lahing, mis meil praegu ees seisab. suur tänu selle sõnavõtu eest. ja meie raport raportööri äh, poolt teen samuti väikese kokkuvõtte, enne kui me selle arutelu lõpuni jõuame. kõigepealt, ma arvan, öeldi juba mitu korda, et suur osa pädevustest majandusvaldkonnas äh, on liikmesriikide käes ja sellegipoolest oleme me siin kõik samas olukorras ja oleme selles olukorras koos kui kriisiolukorras meie naaberriigi majandus kokku kukub, siis on see halb meile kõigile. ja kui naaberriigis eh, on tugev majanduskasv, siis aitab see samuti ka meid, nii et meil on ühised huvid ja samas on meil ka ühised eh, ohud ja liikmesriikide käes eh, endiselt on ka vastutus siis, mis puudutab soovitusi, riigipõhiseid soovitusi, ma arvan, et selline omandi eh, või osalustunne on oluline selleks, et reformid oleksid eh, tõhusad, ma arvan, et see on siin väga oluline. ma arvan, et arutelu oli kasulik, mul on hea meel selle üle, et liikmesriikide parlamentide saadikud näitasid üles huvi eh, Euroopa poolaasta projekti vastu, riigipõhiste soovituste vastu ja paljud leidsid, et see on oluline osa riiklikust poliitika kujundamisest. E, poliitiline arutelu majanduse seisukoha üle, tegu ei ole esimese sellise aruteluga ega ka viimasega, jätkame kindlasti nende aruteludega, ka variraportööride koosolekutel arutatakse neid teemasid. E, ja ma loodan, et meil on praegu, ma arvan, et meil on praegu tasakaalustatud raport igal juhul. nii et suur tänu meie külalistele et nad eh, selle aruteluga liitusid. suur tänu kõigile, kes osa võtsid, suur tänu kõigile, kes seda arutelu kuulasid. mis puudutab nüüd korralduslikke küsimusi, teisel oktoobril toimub hääletus meie komisjonis, eh, esimesel täiskogu istungjärgul toimub hääletus seal. ja järgmine punkt on arvamuste vahetus Euroopa Eelarvenõukogu eesistujaga ja see algab kolmekümne viie minuti pärast, nii et teeme pausi kolmekümne viieks minutiks ja alustame õigel ajal, kuna tegu on viimase punktiga ja kui meie külaline on õigel ajal, alustame kindlasti õigeaegselt. suur tänu, head pausi ja kohtume taas.

Dear colleagues, please get seated. head kolleegid, võtame istet, alustame kohe. ja jõuamegi viimase punkti juurde meie päevakorras, see on kaheksas punkt, arvav-, arvamuste vahetus professor Nils Taigeseniga, kes on Euroopa Eelarvenõukogu eesistuja. nii et kõigepealt tere tulemast, professor mis puudutab tausta, siis äh, Eh, selline nõukogu loodi pärast viie juhi aruande Euroopa Majandus- ja Rahaliidu loomise lõpuleviimine esitamist ja eesmärk oli eh, hinnata eelarveraamistiku täitmist, liidu eelarveraamistiku täitmist eh, ja vaadata eelarvepoliitilise hoia-, eelarvepoliitilist hoiakut liikmesriikide tasandil meie eelarveraamistikus kahekümne viiendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal avalikustati eh, nõukogu hinnang kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvepoliitika üldsuuniste kohta, mida kohe meile esitletaksegi. ja meil on aega tund aega, kõigepealt saab professor sõna sissejuhatuseks, ta kasutab ka esitlust PowerPoint esitlust, pärast seda on võimalik esitada küsimusi ja siis eh, vaatame ka veel spontaansete küsimustega, kui meil aega on. nii et suur tänu, professor ja teil on sõna, palun. Uh, suur tänu, mul on hea meel teid jälle näha ja palju õnne selle uue eh, koha puhul Euroopa Eelarvenõukogu on eh, olnud olemas juba mõned aastad, nagu te ütlesite, oleme ka varem selle komisjoniga härra Galtieri juhatusel kohtunud. meie anname nõu Euroopa Komisjonile, aga teeme seda avalikult ja esineme ka teiste, teistel foorumitel, näiteks Euroopa Parlamendis, Eurogrupp ECOFIN ja nii edasi ja meie mandaadi osa on vaadata Euroopa eelarve poliitilist hoiakut ja selle asjakohasust ja näeme siin slaidil seda, kuidas asju äh, korraldatakse, hinnang toimus juunis, milline on asjakohane eelarvepoliitiline hoiak kahe tuhande kahekümnendaks aastaks euroalal ja liikmesriikidele esitatakse, esitatakse seda oktoobris, novembris arutatakse komisjoni soovitust ja jaanuaril võtab nõukogu vastu soovitused meil on selline eh, pime eh, koht või nurk. see on eh, euroala tasand. vaatame siin liikmesriikide tasandit, mitte euroala üldiselt, aga meile esitati küsimus, kas oleks mõttekas kõik need soovitused võib-olla kokku võtta ja vaadata neid tervikuna ja anda siis soovitusi äh, Eh, meie poliitika kujundamiseks, mis loomulikult on tsentraliseeritud. Eh, siin on selline sisse ehitatud eh, asümmeetria ministrite kohtumisel ECOFINis näiteks arutatakse seda kõike ükshaaval. meil on vaja selliseid sanktsioone selleks, et eh, korraldada koordineerimist ja eh, sildade loomist nii-öelda. kinnitan teile, et eh, meil on ka mõningaid raskusi Eh, soovitused selle väga lühikese aruande põhjal eh, kehtivad kahe tuhande kahekümnendal aastal, nagu ma juba ütlesin, ja need eh, põhinevad sellisel stsenaariumil, sellel põhistsenaariumil, mille komisjon võttis vastu juunis. ja põhiline, põhiline tulemus oli see, et majanduskasv on aeglustunud võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga, aga kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta teises pooles prognooside kohaselt on võimalik eh, majanduse eh, kasv jälle. aga oli ka olulisi ohte ja need on nüüd muutunud veelgi olulisemaks, eriti Ühendkuningriigi lepete lahkumise oht. Eh, ja toot- ja tootmissektoris on probleeme novembri alguses eh, esitatakse komisjoni prognoosid ja meil ei ole võimalik eh, iseseisvalt eh, selliseid prognoose teha, meie põhineme enda töös komisjoni prognoosidele. aga üldiselt näeme siin, milline pilt on. hoolimata praegusest üsna süngest väljavaatest kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal tõepoolest eh, tõenäoliselt eh, majanduskasv eh, langeb või on koguni negatiivne, kahe tuhande kahekümnendal aastal see tõenäoliselt jätkub. üks koma üks, üks koma kaks protsenti tõenäoliselt on see langus. ja näeme siin ette, näeme, milline on pikemaajalisem prognoos siis äh, näeme siin äh, majandusnäitaja graafikut, milline on äh, majanduslik kindlus. näeme, et suundumuse trend on langev, aga tavalisest ja pikemaajalisest keskmisest oleme endiselt kõrgemal. järgmine slaid, vaatame. euroalal ei ole võimalik eh, tegelikult eraldada kõiki neid eh, erinevaid eh, elemente, vaatan siin kokkuvõtlikult või agregaati, aga kui me kasutame neid dokument, komisjoni dokumente, siis me näeme, milliseid poliitikameetmeid on võetud. ja üks tugev periood eh, oli seal, mida me näeme pärast kriisi kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, mis tagasivaates nüüd olid väga olulised eh, aastad eh, poliitikameetmete rakendamisel. kahe tuhande neljateistkümnendast kaheksateistkümnendi aastani oli selline kõikuv, oli selline eelarvepoliitiline hoiak, mis kõikus neutraalsuse ümber ja siis läksime üle sellisele kasvule või eks-, ekspansioonile. praegu on majanduskasv pikemaajalise kasvumäära keskmisele Eestil või sellest natuke kõrgemal eelarvepoliitiline hoiak seal vaatame ettevaatlikult erinevaid stabiliseerivaid eh, aspekte ja poliitilised otsused liikmesriikides üldiselt mängivad samuti rolli. kahe tuhande kahekümnenda aasta prognoosid siin meie soovitasime jätkata neutraalselt ja me teame, et riigipõhised soovitused olid sellised, et null koma kolm protsenti võiks struktuurne puudujääk suureneda, aga liikmesriigid toetasid seal vastupidist aga me arvame, et selline hea majanduskava järgiks võimalikult palju riigipõhiseid soovitusi ja tuleks kasutada täielikult ära vabu vahendeid ülejäägis, eelarve ülejäägis. siis näeme siin erinevaid liikmesriike, need, kes on punasega märgitud Need on viis eh, väga selgesti eristatavat riiki. varem tähistasime neid rohelisega. ja need riigid võiksid, eh, nende eelarve võiks kasvada Saksamaa ja madalamad on selgelt eraldi kategoorias, neil on selge eelarve ülejääk, nad võiksid rohkem investeerida taristusse, majandusse ja teadustöösse ja arendustöösse, aga Saksamaal kasutatakse ainult väga väikest osa sellest ülejäägist ja meie soovitus on kindlasti selline, et nad peaksid rohkem investeerima siis vaatame, millised eh, on võimalikud ohud, mis on kõige olulisemad. Mario Draghi käsitles neid ka eile. tuletan meelde, et kui toimub majanduslangus, eh, siis eh, kõigepealt tuleb öelda seda, et kahe tuhande üheksateistkümnes ja kahekümnes aasta oleks väga aeglane majanduslangus. ja need tooksid kaasa selle, et mõned liikmesriigid on eeskirjadega vastuolus mõnevõrra, aga üldiselt tuleb kinni pidada struktuuri poliitikast ja sellisel juhul on võimalik, et stabiliseerivad mehhanismid aitavad siin kaasa. USA-s näiteks on stabiliseerivad mehhanismid tugevamad ja neid äh, küsimusi ei tohiks eirata. kui sellest ei piisa ja kõik negatiivsed äh, elemendid tõesti, äh, tõesti käivituvad, siis tuleks vaadata, milline on äritsükli olukord tuleks kasutada olemasolevat paindlikkust stabiilsus- ja kasvupaktis, mis sellega tagatakse. ja me arvame, et tõenäoliselt eeskirjadest enam-vähem kinni peetakse. ja kui peaks tekkima oluline loomulikult suure majanduslanguse puhul selliseid meetmeid rakendada ei saaks aga kahe tuhande kaheksanda aasta tasemele me kindlasti praegu langenud ei ole. meie eelarvenõukogus leiame kindlasti, et keskne eelarve eh, maht eh, ja meil ei ole piisavalt eh, suutlikkust meie eelarves selleks, et Eh, väga suurte võimalike šokkidega toime tulla, nii et seda valdkonda tuleb kindlasti vaadata ja siis oleks meil vaja eh, kindlasti seda suutlikkust suurendada. teisalt on teatavaid elemente järgmises eh, seitsmeaastases projektis, mis käsitleb konvergentsi reegleid ja nii edasi. ja meil on seal kindlasti ettepanekuid ma ei aruta siin väga üksikasjalikult meie raportit, avaldasime selle ja loodetavasti esitleme seda koos meie iga-aastase raportiga sügisel hiljem. käsitleme seal erinevaid teemasid. ja arutame paindlikkuse või tasakaalu, mis on paindlikkuse vahel ja stabiliseerimise vahel. aga sellega lõpetaksingi ja vastan hea meelega teie küsimustele. suur aitäh! Thank you very much, I guess we are at least as organized as aitäh, loodetavasti oleme vähemalt sama organiseeritud äh, nagu teie. liigume nüüd küsimuste-vastuste juurde. palun, kolleegid, äh, sõnastage oma küsimused selgelt, nii nii et meil oleks piisavalt aega vastusteks. üks küsimuse vastus peaks olema ühel pool umbes viie minutiga. kõigepealt härra Berger Rahvapartist. jaa, aitäh, lugupeetud esimees, ma räägin saksa keeles härra Tiigesen, teie selgitused ja analüüs on midagi sellist, mida meie Rahvapartei poole pealt toetame viimasel poolaastal olete te juba võtnud kasutusele ka mitmeid meetmeid ja te olete neid ka avalikustanud viimastel nädalatel. Te rääkisite, et te kaalute siin sellist kuldset reeglit Euroopas sisse viia. kuldreegel Äh, on midagi, mis võimaldab alati rohkem võlgasid tekitada. Äh, liikmesriikides hakatakse seda erinevalt ellu viia. Äh, Saksamaal oleme me üritanud võlgu vältida, teistes riikides on eelarvepoliitika olnud teistsugune. <laughs> ma arvan, et me peaksime selle kuldse reegli üle järele mõtlema, millistele investeeringutele te mõtlete, mida see kuldne reegel võiks puudutada ja kas see kuldne reegel ei hakka õõnestama finantsdistsipliini Euroopas ja viimane küsimus, kas meil on üleüldse midagi, seda võimalik ellu rakendada või on seal ka mingeid erisusi? okei okay. <clears throat> aitäh, härra Berger, selle küsimuse eest. see on selline loomulik äh, küsimus, mis tekkis kohe ka, ka komisjonis kui ka ametlikus äh, ECOFIN-i nõukogus. kuldne viir, reegel on viis, kuidas investeeringuid kaitsta. üks probleem äh, rahandusreeglitega nagu me nüüd näeme tagasivaatavalt kriisi kohta, oli see, et valitsused kärpisid peamiselt Eh, investeeringuid kriisi ajal. Äh, on teistsugused äh, äh, riigi kulutused, palgad, tarbimine ja nii edasi, aga avalikud investeeringud on suureks põhjuseks, miks meil on Euroopas selline väike kasv praegu. on tehtud katseid kaitsta investeeringuid paindlikkusklausliga, aga seda ainult riikides, mis on, kus on äh, Äh, poolteist protsenti seda lõhet, nemad saavad ainult seda taodelda, Itaalia kasutas seda lühidalt. Äh, ehk tasuks selle üle rohkem mõelda. kuldse reegli probleem on kahe, kahetine. üks on see, et millised investeeringute kategooriad, seda peaks puudutama oma hinnangus, ütleme me, et äh, see peaks olema kitsalt suunatud sellistele investeerimisprojektidele Äh, millel on äh, roll ka Euroopa poliitika prioriteetides, Euroopa programmid, äh, kuhu panustavad ka riiklikud valitsused. kui nad teevad rohkemat, kui neilt, neist eeldatakse, siis see on sellist tüüpi investeering, millega võiks leppida. näiteks kliimamuutuste valdkonnas võib olla rohkem võimalusi, kui oleme, kui me oleme ette näinud. aga kitsas fookus on hea monitooringu mõttes väga oluline. teine eesmärk on Maastrichti kokkulepe ja reeglid, mis puudutavad defitsiite, võlga ja nii edasi. mitte selliseid tavapäraseid kulutusi, mille puhul äh, enamik valitsusi ütleb, et see on meie oma asi, et miks te sellesse sekkute. me näeme, et äh, sellest võib-olla saaks rääkida, aga äh, senini on see pigem puudutanud veenmist ja harimist rahandusreeglite koha pealt, aga me kõik teame, et äh, me peame muretsema reeglite rikkumise pärast, sest et me toome siia sisse võimaliku uue keerukuse allika. meie arvates see on hästi põhjendatud, äh, paremini kui mõned nendest, mis on varem ka eksisteerinud. aitäh, sotsialistid, demokraatide nimel Joonas Fernandes. tere pärastlõunat ja tere tulemast suur aitäh selle ettekande eest. mul on kaks küsimust. esimene puudutab soovitust, mille te olete teinud äh, Euroopa Liidu äh, agregeeritud rahandusliku rolli kohta, mis teie arvates peaks olema neutraalne ja küsiksin ka teie käest, et äh, mis ulatuses tähendaks see neutraalne rahanduspoliitika seda, et Euroopa Keskpangal oleks äh, ekspansiivsem rahanduspoliitika kui see, mida soovitatud on? Äh, et, et see läheb nii suureks, et see tekitab äh, stabiilsusprobleeme, mida nagu me arut-, nagu me arutasime Euroopa Keskpanga presidendiga eile ja võib-olla selleks, et korrigeerida või parandada neid probleeme, siis peaks see seisukoht olema teistsugune Äh, põhinedes ka järgmise aasta ennustustele, sest et need ei olnud nii roosilised, kui nad paar kuud tagasi veel tundusid, seda tuleks silmas pidada. ja minu teine küsimus äh, puudutab seda neutraalset seisukohta. millises ulatuses teie poolt kaitstav äh, seisukoht või et kuidas seda peaks jaotama liikmesriikide vahel? kui palju peaksid nad äh, jätkama oma seisukohtade konsolideerimisest, et mõned peavad tegema rohkem, mõned vähem, nii et kuidas see siis jaotuks? aitäh, härra Fernandes, kahe hea küsimuse eest. tõesti oleme me täna kummalises olukorras. mina olen piisavalt vana, et osa, ma osalesin Maastrichti läbirääkimistes ja äh, seal väideti, et äh, me peame tulevast Euroopa Keskpanka kaitsma äh, kõrgete kulutuste eest, nii et nad ei sunniks keskset panka väga madalaid intressimääru kehtestama, et riigid seda peitma ei hakkaks. täna meil on äh, riigid, kes äh, seda teevad, aga keskpank nõuab, et nad teeksid rohkem oma rahanduspoliitika osas. aga see on kahjuks õigustatud äh, arvestades, millised asjad olid siis ja seda, kuidas Euroopa Keskpank on nüüd ennast sisse viinud väga tugeva sõltumatu institutsioonina. meil on eelarvenõukogus olnud aastat kaks tuhat neliteist see diskussioon, kui president Draghi esimest korda ütles seda, et on vaja poliitika segu, me peaksime kuidagi ennetama deflatsiooni ja täna äh, äh, on raskusi ka Euroopa Keskpangal inflatsiooni eesmärgi saavutamisega. ma ei saa Keskpanga nimel äh, muidugi siin rääkida, et kui palju rohkem nad peavad tegema, et kas rahanduspoliitika on piisavalt aktiivne, aga president Draghi äh, see, mida tema ütles, oli väga Äh, samal joonel sellega, mida meie arvame, et on vaja teatavat äh, rahanduslikku stimuleerimist äh, euro alal. neutraalsus ei ole kõigi neutraalsus, see tähendab siiski laienemist nendes riikides, kellel on selleks veel ruumi. ja nüüd teie teine märkus, et kuidas see jaotus peaks aset leidma härra Draghi ka vist ütles seda, et riigid, kellel on väga kõrge võlakoormus, peavad endiselt ettevaatlikult poliitikat järgima ja ei saa osaleda sel või järgmisel aastal nendes laienevates programmides. siin on võimalik saada õppetund sellest, mis juhtus aastal kaks tuhat üheksa, kui Euroopa Komisjon põhimõtteliselt peatas stabiilsuskasvupakti ja ütlevad, et meil on laienemine umbes poolteist protsenti, see oli küll suurepärane mõte, aga see ei olnud piisavalt jaotatud liikmesriikide vahel need eristused ei olnud piisavalt head ja mõned riigid väga äh, uljalt liitusid selle operatsiooniga ja siis seejärel tekkis neil väga keeruline äh, periood, sest et äh, nende riigi rahandus nõrgenes veelgi sellest. nüüd on eesmärgiks sellist olukorda vältida, et väga hoolikalt vaadata, kuidas asjad jaotada, aga see peab olema ka riigipõhine, me ei ole siin konkreetsemalt välja öelnud seda, aga me ütleme, et selleks on ruumi ja meie slaidide tagaosas on ka diagramm, mis näitab, milline on see vahemaa erinevate liikmesriikide rahandusruumide vahel, te saate seda ise oma meie slaidide lõpust vaadata. nii et äh, nõu on äh, diferentseeritud seekord, aga mul ei ole mingeid konkreetseid arve selles punktis välja tuua. aitäh, Louis Caricano, äh, RE nimel aitäh ja aitäh, härra Tiigesen, on au, et te olete siin ja tore on kuulata teie sõnavõttu. nagu teised, lugesin ka mina teie hinnangut Euroopa Liidu rahandusreeglite kohta ja teie raportit ja olin huviga kuulamas teie sõnavõttu täna. Teie arvamus oli, et nagu te ütlesite, meil on vaja töövahendeid selleks, et saavutada agregeeritud rahanduspoliitika äh, Äh, seisukohta, et ühiste šokkidega toime tulla ja me peame nõust kaugemale liikuma. Äh, te oletegi jäänud nõuannete juurde, aga äh, tahaksin, et te veidi rohkem räägiksite institutsioonidest reformidest, kui võimalik. on kaks konkreetset asja ja osaliselt põhin-, põhinen sellele, mida minu kolleeg just ütles. esiteks, kui meil ei ole ühtset rahanduslikku töövahendit nagu vastutsükliline Eurotsooni eelarve, kus siis kuidas saaks Euroopa aidata rohkem kui lihtsalt anda nõu. kuidas me saame aidata neid riike, äh, kellel peaks olema rohkem laienev äh, see olukord, et kuidas nad saaksid selle vastu võtta, nagu Holland ja Saksamaa äh, on riikidega, kus on defitsiit, nii et nende reeglite rakendamine on paratamatult asümmeetriline teiseks, äh, uue komisjoni president on esitanud ettepaneku, et saavutada sellist äh, rahalikku seis-, rahanduslikku seisukohta, et meil oleks Euroopa töötuse taaskindlustamise mehhanism. kuidas teie leiate, et äh, see mehhanism saaks kuidagi aidata siin seisukoha saavutamisel, kas see on hea viis, kuidas edasi liikuda, kas te leiate, et investeeringud peaksid olema eesmärgiks, teie raport räägib ka sellest, et investeeringud on need, mis on kannatanud. mis teie jaoks oleks selline ideaalne töövahend siin? Uh, härra Gargano, kõigepealt äh, kasuta, vastaksin teie teisele küsimusele, mis puudutab töötuskindlustuse mehhanismi. seda mehhanismi on arutatud tükk aega kõige esimeses komisjonis, kus ma töötasin selleks, et anda nõu Euroopa Komisjonile selle kohta, kuidas äh, ühtseid riigirahandusmehhanisme sisse viia, siis äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal oli see, kas äh, kui te suudate seda uskuda, peamiseks eesmärgiks oli töötuskindlustusfond, nii et ma ei saa kuidagi öelda, öelda, et ma olen selle vastu. keeruline on seda saavutada, aga ma arvan, et komisjon on teinud kasi-, kasulikke äh, Eh, samme selle kujundamisel, eh, töötuse taset ja sellest kõrvalekaldeid eh, arvestades peab olema kõrge töötuse tase ja see peaks tõusma selleks, et kvalifitseeruda. liiga palju ilmselt rõhutatakse selle mehhanismi tagasimaksmist, aga see on olnud poliitiline hind, mida maksta. ma ei tea, kui palju tal on võimalust seekord õnnestuda, see taasinvesteerimismehhanism on kindlasti oluline võimekuse koha pealt. ma leian, et äh, sellel on teatud äh, boonuseid. Äh, kui me seda küsimust eelarvenõukogus arutasime, siis leidsime me, et liiga palju on rõhutatud asümmeetrilisi šokke, mis on olnud meiega sellest ajast, kui europiirkond alustas. see on ümberjaotamise mehhanism, aga mõnikord oleme me silmitsi Äh, ühiste šokkidega ja see on peamine väljakutse, millega keskne võimekus peaks tegelema, see te juhtus aastal kaks tuhat kaheksa, üheksa. arvestades kõiki neid negatiivseid faktoreid, äh, mis on kombineerunud, võib see uuesti juhtuda nüüd ja me teame, et äh, Saksamaa ja Itaalia on need kaks riiki, kes on kõige rohkem haavatavad negatiivsetele šokkidele. see ei ole šokk, mis puudutab ainult ühte riiki, vaid kogu ju europiirkonda. nii et ma arvan, et töötuskindlustusmehhanism on kindlasti üks asi, Eh, mida ma hea meelega olen valmis arutama ja seda kindlasti eh, arutatakse ka, sest et komisjoni president on selle oma programmi pannud, aga võimalik, et seda peab täiendama teiste elementidega keskse rahandusvõimekuse poolt. esimene küsimus selle kohta, et kuidas veenda valitsuse ja võib muidugi ette kirjutada, et kuidas äh, peaksid raskuste sattunud äh, riigid piirama oma kulutusi ja defitsiite, aga ei ole võimalik ette kirjutada seda, kuidas täpselt äh, ülejäägis olevad riigid peaksid seda tegema. hollandlased ja sakslased äh, on senini väitnud, et nend-, neil on täis tööhõive enam-vähem olemas. Saksamaal on nüüd väike väljundi lõhe, aga ma arvan, et äh, Saksamaal on veidi arenguruumi, aga me peame kahjuks äh, tunnistama, et hetkereeglite alusel on küsimus veenmises, mitte niivõrd äh, mingite uutes, mingites uutes reeglites, aga olukord on juba viinud nii Saksamaal kui Hollandil veidi asjade ümbermõtlemise peale ja on veel mõned paar riiki, kes sellega peavad tegelema hakkama. aitäh Thank you very much for your answer. I must say that I was impressed, professor told me jah, kui me professoriga kohtusime, ta ütles mulle, et me kohtusime kakskümmend aastat tagasi Praha keskpangas. ja nüüd ma näen, et ta mälu ulatub tagasi aastatesse seitsekümmend kolm, seitsekümmend viis, see on tõesti uskumatu. Ernst Urtasun Roheliste fraktsioonist saab järgmisena sõna. aitäh, professor, et sa täna siia tulite mul on ka küsimus, mis puudutab äh, seda raportit reeglite võimaliku läbivaatamise kohta. Äh, kui te äh, analüüsite nende reeglite protsüklilisust, siis raportist võib näha, et üheksakümne üheksandast aastast kahe tuhande kaheksateistkümneni oli ainult üks kontratsükliline fiskaalekspansioon ja see oli seotud Euroopa majanduse taastumise kavas ja samas ähm, äh, protsükliline fiskaalekspansioon äh, järgnes aastal kaks tuhat ja teine veel aastast kaks tuhat üksteist kuni kolmteist. nii et, et äh, me kindlasti tegutseme siin protsükliliste reeglite raamistikus. Te peaksite võib-olla selgitama, kuidas me sellist protsüklilisust saaksime siin Euroopas selgitada. ja teine küsimus, ähm, äh, see on rohkem selline metodoloogiline küsimus. me anname poliitilisi soovitusi ja nendega seoses on see äh, võimalik äh, toodang nagu üks küsimus. see puudutab väga paljusid läbivaatamisi, oletusi kas teile ei tundu, et see mõiste mängib liiga tugevat rolli nendes poliitilistes soovitustes, aitäh? aitäh nende kahe küsimuse eest, teil on täiesti õigus. Te võtsite väga hästi kokku meie protsüklilisuse analüüsi. meil oli üks e-, edulugu, see ekspansioon pärast aastat kaks tuhat üheksa ja seda me kindlasti, see oli kindlasti väga kohane ja see praegune protsüklilisus seevastu on murettekitav. siin on teatav asümmeetria, mida on väga-väga raske ka ära kasutada, väga raske on eh, veenda riike kontratsüklilist poliitikat ajama headel aegadel. ja eh, see eh, on äh, Eh, midagi, millest me rääkisime tegelikult ka juba oma varasemas raportis. kuidas eh, saaks neid reegleid muuta vähem protsükliliseks? jah eh, siis, kui me olime edukad, varasemal juhul olid asjad piisavalt diferentseeritud, aga nüüd see, mis juhtus kaks tuhat kaheksateist, Äh, seal ei olnud äh, äh, probleem ainult fiskaalreeglites, seal oli probleem ka selles, et toimus samaaegne turgude kokkutõmbumine. me ei suutnud hinnata, kui kiiresti majandus pärast sellist sügavat kriisi taastuma hakkab. nii et, et meie prognoosimise võimekus oli probleemiks. see oli üks asi, mis läks valesti ja mulle tundub ka, et rahapoliitika äh, sellel perioodil samuti äh, aitas äh, kaasa ega pehmendanud siis negatiivseid mõjusid. reformi ettepanekus, mille me oleme esitanud, oleme me võimaldanud reegleid sõnastada nii, et saaks jätta rohkem ruumi just nimelt kontratsüklilistele poliitikatele Ähm, kahe-kolmeaastase ajavaruga. ja meil on, me karut-, äh, käsitleme seda teemat ka oma pikemas raportis, mida me ei ole veel avalda-, äh, avaldanud ja see potentsiaalse toodangu mõist, potential output on tõesti selline väga veider, väga väga oluline on see eelkõige just strukturaalse definiitsi, defitsiidi juures. selline lähenemine on kahjulik reeglitele. ja me teeme ettepaneku, et me sellistest vaadlustest loobume ja järgime seda võla suhtarvu pikema perioodi jooksul. aga see tundub äh, liiga radikaalne enamusele inimestele. majandusteadlasena ma pean ütlema, et potentsiaalne toodang on tegelikult mõistlik mõiste. aga ähm, meil on äh, väga paljude läbivaatamiste tulemusena see omandanud teistsuguse sisu, kui seal algselt oli Äh, mõnedes riikides suhtutakse sellesse tõsiselt, mõnedes riikides mitte. aitäh. ma ei näe ID-fraktsioonist e kedagi kohalt, ECR sõna ei soovinud. ja nüüd annan sõna äh, kuue esindajale, proua Aubrey, palun. Äh, ma ei tea, kas ma istun õigel kohal, <laughs> ma ei teadnud, kuhu ma pean istuma ma räägin prantsuse keeles kõigepealt suur aitäh selle raporti eest. mul oli võimalus teiega kohtuda kakskümmend aastat tagasi ja ma loodan, et mul on võimalik teiega veel mõtteid vahetada selle raporti teemal ma tahan teid tänada selle raporti eest, siin on väga palju kasulikke mõtteid selle kohta, näiteks kuidas kasutada Euroopa poolaastat. mul on kolm konkreetset küsimust. lugedes teie raportit, ma tõden, et lähenemiskriteeriumid on midagi, mida liikmesriigid pidevalt kasutavad säästumeetmete õigustamiseks, siis meil oma riikides on kogemused ja seda ütlete teie ka oma raportis, et et see tõhusus äh, on nende reeglite puhul üsna piiratud ning äh, eelarvedistsipliini mõju ka üldisemalt, äh, see ei ole lahendus, me näeme, et üha rohkem on riike, kes reegleid ei austa ja Euroopa poolaasta ja majanduse lähenemise vahel on palju muid olulisi asju ja minu arvates on äh, tõepoolest huvitav teie raportis ja mida ma tahaksin ka rõhutada, on need äh, soovimatud tagajärjed, mis Euroopa pool aastat on äh, avaliku sektori investeeringule, transpordi, haridus, avaliku infrastruktuuri arengutus ja teadustegevus Äh, see sunnib äh, riike lihtsalt kärpima neid investeeringuid avalikku sektorisse, sellest, et selle kolme protsendi piiresse jääda. mul on küsimus, äh, arvestades kõiki neid asjaolusid, kas teile ei tundu, et Euroopa poolaastal on üksnes piiratud tagajärg ja tal on ka soovimatuid tagajärgi. kas see peaks täna, Euro-, Euroopa poolaasta peaks täpselt selliseks jääma? ja ma näen teie soovitustest, et te räägite majanduse eesmärkide muutmisest, te eh, räägite siin eh, riigi võlast keskpikas perspektiivis. kas ei peaks kõigepealt eh, seda võlga auditeerima, te raportis näiteks rõhutate, see võlg on seotud ka sellega, et kahe tuhande kaheksandal aastal riigid sekkusid selleks, et pankasid päästa. nii et ja viimane küsimus Te räägite avaliku sektori investeeringute kaitsest miks te tahate välja jätta eh, need riikide kulutused, mis on seotud Euroopa eh, projektidega ja eh, miks mitte näiteks ka investeerida keskkonnasõbralike lahendustesse üleminekul? kas seda tuleks arvestada riigivõla arvestamisel, aitäh? fiskaalreeglite tõhusus on väga keeruline mõiste, siin on erinevad eesmärgid, mis on omavahel vastuolus. me saime mandaadi komisjoni presidendilt, et me peame rääkima kolmest kriteeriumist, üks oli jätkusuutlikkus, teine et mitte lubada kont-, kontratsüklilist poliitikat ja kolmas, kas see aitab parandada avaliku sektori kulutuste kvaliteeti. Need kolm elementi äh, äh, toovad kaasa erinevad vastused, kui te hindate nende tõhusust. üheks elemendiks loomulikult oli see, et äh, kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seal võeti vastu kaks pakja ja siis oli nii-öelda jätkusuutlikkus väga oluline, sellepärast et kardeti finantsturgude reaktsiooni, kardeti igasuguste finantsriskide tekkimist, probleeme pangandussektoris. see pidi olema tolla, tollal prioriteetne ja need Eh, hinnangud tehti natuke rohkem protsüklilised, kui oli vaja, aga ei saa eitada, et eh, sellel perioodil oli eh, selliseid, oli vajalik selline jätkusuutlikkus võrreldes olukorraga näiteks kümmekond aastat tagasi. jah nendel reeglitel on, nende reeglite tõhusus on teatud mõttes piiratud ja nüüd vastan ka teie en-, teistele küsimustele, mis puudutab protsüklilisust. Te ütlesite, et, et need reeglid ei ole tõhusad, need ei ole aidanud protsüklilisusest lahti saada, vastupidi, on asja hullemaks teinud ja seetõttu me leiame, et Neid reegleid tuleb äh, vaja, on vaja põhjalikumalt läbi vaadata, neid ei ole vaja lihtsalt lihtsustada. ja komisjon saab ka väga hästi aru, et reeglid on muutunud liiga keeruliseks ja nad on teatud mõttes ka enam mitte Äh, mitte nii väga tõhusad ja võib-olla peaksime keskenduma nendele mõlemale elemendile ja seetõttu me olemegi esitanud äh, selle kuldse reegli ettepaneku, et kaitsta teatud investeeringuid, mis on eriti olulised ja äh, teie küsimus tegelikult puudutab meie juba varasemat ettepanekut, mille tegime siis, kui Jacques Delors oli komisjoni esimees nii et, et me tuleme tagasi nende väga vanade mõtete juurde. ja me saame aru, et vaja on midagi enamat kui lihtsalt lihtsustamist. aga eh, eh, fiskaalreegleid saab tõhusalt kasutada mingil põhjusel ja majanduses meile meeldib mõelda, et meil on vaja võimalikult palju vahendeid, et olla tõhusam. aga fiskaalreeglid ei saa alati olla sama tõhusad eh, igal pool. aitäh me oleme nüüd jõudnud vaba mikrofoni osani ja Pedro Markes, palun. aitäh. härra eesistuja, te, ma kuulasin väga suure huviga teie ettekannet. Te ütlesite, et me oleme selle toodangu lõnga äh, viimase kahe aasta jooksul äh, täitnud aga inflatsiooni, inflatsioon ei kasva, nii et, et me ei ole veel liigselt kuumutanud Euroopa majandust. selles osas oleme ühel meelel, me oleme silmitsi sellise nõiaringiga, kus meil on väga pikka aega aeglane majanduskasv ja see ilmselt jätkub ka nii tulevikus ja see on ohuks Euroopa majandusele. me ei loo tingimusi Äh, mis võimaldavad inimeste elu parandada, nende sissetulekut tõsta olulisemal määral järgmistel aastatel. nii et, et mina ütlesin, et potentsiaalne toodang või toodangu lõhe või mis iganes, kõik need meetmed on piiranud meie võimet ellu rakendada sellist poliitikat, mis tõesti loovad rohkem majanduskasvu Euroopas see mõte, millest te täna rääkisite, et võib-olla me peaksime lubama sellist äh, arukamat äh, fiskaalseisu. iseäranis nende riikide osas, kellel on suur ülejääk, kas nemad ei peaks tegema rohkem? tahaksin teada, kuidas eelarvenõukogu suhtub äh, Hollandi ja Saksamaa valitsuste viimastesse avaldustesse eelarve kohta võib-olla te peatuksite sellel ja lõpuks äh, see viide. Äh, praegune fiskaalraamistik on liiga protsükliline, me peame seda muutma ja te olete esitanud mõned ettepanekud. Te ütlete, et meil on vaja olulist edasiminekut ja mitte väikseid lihtsustusi. milline oleks teie esimene prioriteet? kas te muudaksite kulutamise reegleid või eh, kuidas te seda olulisel määral muudate, et me saaksime jagu sellest protsüklilisusest, aitäh! jah, eh, teil on õige, on, ei ole veel märke, et Euroopa majandus üle kuumeneb. Eh, mina ei osutaks üleliigset tähelepanu sellele toodangulüngale, see kindlasti ei ole inflatsioonisurve jaoks hea näitaja. ja ma arvan, et Keskpank on seda ka äh, endalegi üllatuseks äh, õppinud. aga kurb on see, et et kui ma-, rahanduspoliitika ega eh, eelarvepoliitika ei suuda nõudlust stimuleerida, eh, peaksime tõesti vaatama, eh, millised on teised muutujad selles toodangulünkas, kuidas me saame kaitsta tulevast majanduskasvu või vähemalt tagada parem elatustase tulevastele põlvedele et, mm, et kui kulutused kasvavad, siis peaksid need kasvama sellistes valdkondades, mis tagavad meie majanduse pikaajalise heaolu. me peame kaitsma neid investeeringuid, siiani me ei ole seda suutnud väga hästi teha ja meil on tõesti vaja vähem protsüklilist poliitikat. ma oma ettekandes ütlesin, et diferentseerimine äh, Äh, kulutuste osas on väga oluline ja me peame äh, vaatama, et me ei diferentseeriks ainult kulutusi, vaid me diferentseeriksime ka riike. probleem on selles, kuidas äh, komisjoni sundida seda tegema, ma ei tea täpselt, mida te silmas pidasite, kui te viitasite Saksamaale ja Hollandile Äh, ma peaksin nende eelarveid järgmiseks aastaks nägema, need on saadaval kolme nädala pärast. Mm, ja äh, meil on tõesti seda eelarve manööverdamisruumi äh, suhteliselt vähe, ma loodan, et et neid ideesid, mida on esitatud, vaadatakse läbi majanduslikud väljavaated praegu ei ole väga head ja me peame mõtlema ka sellele, mis pikemal ajal juhtub, iseäranis Saksamaal ja äh, me peame mõtlema Euroopa reeglite äh, formuleerimisele, aga me peame keskenduma ka siis nii-öelda riigipõhistele lahendustele, aitäh. kaks inimest on veel sõna soovinud. roheliste ridades härra Jakolunas, aitäh. aitäh, professor, teie Äh, kommentaarid on kõige professionaalsemad, mida ma siin komisjonis olen kuulnud. Äh, mind huvitavad äh, teie seisukohad nende raha, rahanduspoliitika vahendite vastastikuse mõju vahel, nagu see kogu selline kergendamine ja, ja muu. kas äh, Äh, see on õige lähenemine või mulle tundub äh, lihtsalt, et me lihtsalt äh, eelarve vallast kaldume üle poliitika valdkonda ja kui seda kasutatakse väga pikalt, siis need asjad integreeruvad. kas, kui me hakkame nominaalbilanssi arvutama, kes peab võla kuna ära maksma ja nõnda edasi, kas see on enneolematu olukord, milles me praegu oleme ja kas see võiks mõjutada euro, Euroopa eh, eelarve ja finantsolukorra pikemaajalist jätkusuutlikkust. Eh, mis on teie seisukohad, kas me oleme praegu nii-öelda eksperiment, eksperimentaalses faasis. Eh, eile üks Bruegeli esindaja rääkis, et me praegu seilame nii-öelda pimeduses. kuidas teie eelarve aspektist seda kirjeldaksite, tuginedes oma kogemusele? selleks äh, oleks vaja tervet äh, loengut, et vastata teie küsimusele ja, ja selleks pole kahjuks aega. Äh, ma tõesti ei tea, kuidas öelda, mida need ähm, erakorralised ajad tähendavad fiskaalpoliitika ja rahapoliitika vastastikuse mõju kohta me oleme näinud Äh, mis on toimunud Jaapanis, USA-s. jah, meil on vaja palju põhjalikumat koordineerimist ja arutust nende kahe poliitika aspekti vahel, sellepärast et kui kogu selline äh, käigendamine äh, viib kaasa lihtsalt selleks, selleni, et raha hakatakse inimestele rohkem jagama, seda on mõningates, mõningatel juhtudel teinud näiteks USA-s Ehm, ma ei tea, kas me oleme juba sellesse punkti jõudnud. Ehm, praegu ei ole aasta kaks tuhat üheksa. ja on teatud eh, piirid selles osas, kui kaugele keskpank on valmis minema. nii et, et me ei ole sellesse faasi veel jõudnud, aga äh, on terve rida tõsiseltvõetavaid majandusteadlasi, kes sellistest asjadest kirjutavad ja see tõesti on nüüd aga jõudmas poliitikute tegevuskavva. nii et, et me peame sellele mõtlema. aitäh. ja viimasena äh, Marek Belka. aitäh professor Tigeson, minu küsimus on üsna lühikene ja tehniline Te rääkisite automaatsetest fiskaalstabilisaatoritest. kas äh, on mingi meede, mille abil kvantifitseerida neid automaatseid stabilisaatoreid Euroopas? Äh, kui äh, palju nõudlusest saaks nende läbi leevendada? ja teine küsimus kas te olete üritanud eh, mõõta eh, ülimalt vastutuleliku rahanduspoliitika fiskaaltagajärgi? kas teil on ka see oma seisukoht selle CO kahe maksu kohta eh, pii-, Euroopa Liidu piiril? aitäh äh, Äh, härra Belka, tore teiega jälle kohtuda. automaatsed stabilisaatorid, mul ei ole siin äh, arve käepärast. Äh, aga avalikus sektoris on need kuskil nelikümmend viis kuni viiskümmend protsenti SKT-st Äh, avaliku sektori eelarve tundlikkus äh, majandustsükli või muutuste vastu on väga suur. Äh, kümme aastat pärast seda, kui Majandus- ja Rahandusliit loodi, üritati ka kalkuleerida, kui suured need stabilisaatorid on. ja keskpikad eesmärgid võimaldavad teatud erinevusi nende automaatsete stabilisaatorite suuruses. mida suurem on defitsiit, seda ettevaatlikumalt tuleb käituda. nii et, et kõik sõltub äh, nõudluse su-, äh, su-, koostisest, äh, erinevustest riikide vahel. aga Ehm, eh, võib-olla seal ei ole sellist automaatset stabiliseerivat efekti. ma ei ole eh, hinnanud, kuidas see äärmiselt vastutulelik rahanduspoliitika eh, eelarvet mõjutab ja spekuleerida ju võib, mina, mina spekulatsioone täielikult ei välista aga kogemus ähm, rahanduspoliitikaga ja need üllatavad äh, probleemid, mis meil inflatsiooniga on, äh, et me, kuidas me suudaksime inflatsiooni kahe protsendi peal hoida, see kõik meenutab, et äh, meil ei ole siin väga selget ettekujutust, kuidas rahaturuvahendid mõjutavad seda kõike eelarvepoliitikas meil on veel see täiendav probleem, et meil ei ole eh, niivõrd palju äh, andmeid, nagu keskpankal on. ma ei ole päris kindel, kas ma teie viimasest küsimusest õigesti aru sain, äkki esitate selle uuesti? Eh, süsinikumaks piiril. aa, süsinikumaks. see on jah, oluline võimalik vahend mis võiks meie neid omavahendeid võib-olla suurendada aga jällegi, eh, see küsimus läheb kaugemale kui see, mida me analüüsisime, aga eh, kindlasti tuleb aeg, kui me hakkame ka tõsiselt kaaluma süsinikumaksu. Eh, see on kindlasti üks parim viis, kuidas lahendada paljusid probleeme, mis on seotud kliimamuutustega ja kliimamuutuste tagajärgede leevendamisega. aga nagu ma ütlesin, mul praegu ei ole mingeid kalkulatsioone käepärast. aitäh, professor me oleme täpselt õigel ajal lõpetanud oma tänase kuulamise, ma tahaksin öelda, et minu jaoks see oli väga huvitav kuula, kuulamine ja ma hea meelega jätkaksin seda arutelu teiega mõnel teisel teemal. eks näis, kuna see teoks saab. aitäh kõigile, et te täna koosolekule tulite. meie järgmine koosolek on kolmapäeval, teisel oktoobril, see algab kell üheksa hommikul ja ka pärastlõunal on koosolek ja teisipäeval, kolmandal oktoobril on meil hommikul koosolek. aitäh, professor Tigeson, aitäh teie töö eest, aitäh, et te siia tulite ja oma tööd meiega jagasite, jagasite oma seisukohti ja jääme teid ootama jällegi. meeldivat päeva jätku, aitäh!